oleme jõudnud päevakorrapunkt üksteist juurde meie välisasjade komisjoni koosolekul ning meil on Lääne-Balkani eh, teema eh, Euroopa Liidu integratsiooni ja liitumisprotsessi kontekstis. palun asuge oma kohtadele, et saaksime alustada, me oleme juba mõned minutid päevakorrast maas. kõigepealt tahaksin tervitada kõiki meie kolleege liikmesriikide parlamentidest. tere tulemast sellele parlamentidevahelisele kohtumisele meie välisasjade komisjonis Euroopa Parlamendis. mul on hea meel tervitada tagasi ka Lääne-Balkani kolleege ning tervitaksin ka noori parlamendiliikmeid, noorsooaktiviste ning inimõiguste kaitsjaid sealt piirkonnast, kes on ka siia kohtumisele tulnud. tänane koosolek on viimane faas Euroopa integratsioonist rääkiva kõrgetasemelise ümarlaua protsessist, kus üle Euroopa räägitakse meie Euroopa Liidu põhiprioriteetidest. pärast seda, kui me vaatame üle, vaatasime täna hommikul üle äh, finantstoetuse aspektid, keskendume nüüd rohkem laiemalt liitumisele. oma igapäevases poliitilises töös me vist sageli ei näe puude taga metsa ja selleks, et vältida lühinägelikkust, peaksime me pidevalt endale meelde tuletama suurt pilti Äh, pidades silmas seda suurt muutust, mida Euroopa integratsioon on toonud ja toob praegugi meie maailmajakku. tuleb meeles pidada ka neid suuri muudatusi, mida Euroopa ja ülejäänud maailm koges äh, pärast esimest äh, laienemist Euroopa Liidus seitsmekümne kolmandal aastal kuni viimase Horvaatia liitumiseni kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. viieteist aasta pärast on Euroopa Liit jällegi teistsugune kui praegu. ma olen veendunud, et mõned Lääne-Balkani kolleegid, kes täna siin kohal on, on kunagi meie koja liikmed ning öö, äh, nende riigid öö, äh, öö, äh, valmistuvad kunagi Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks, nii nagu Bulgaaria praegu valmistub juhtimist üle võtma Eestilt. Äh, laienemise protsessiks on vaja ka parlamentaarset nõusolekut, seetõttu on teie osalus väga oluline ning äh, parlamendiliikmed on ju need, kes kiidavad heaks reformid, äh, eelarved ning samuti ka rahvusvahelised lepingud, kaasa arvatud piirilepped. parlamendi saadikutena mängite teie alati olulist rolli oluliste reformide läbiviimisel, inimõiguste kaitsmisel, heanaaberlike suhete säilitamisel ning laienemisprotsessi legitiimsuse ja jätkuvuse säilitamisel. daamid ja härrad, tere tulemast veel kord! ennem kui ma annan sõna järgmistele kõnal, kõnelejatele, eh, võtke teadmiseks, et me oleme liikmesriikide parlamentide kolleegidele laiali jaganud äh, sõnasoovi äh, avaldused, äh, palun täitke need ära ja andke meie saali teenindajatele, kui soovite sõna. nüüd annaksin sõna meie välisasjade komisjoni regulaarsele külalisele, härra Kristjan Danielsonile, nagu te teate kõik, on ta peadirektor äh, naabruspoliitika ja laienemis- Eh, läbirääkimiste eh, peadirektoraadis eh, NER. kindlasti teie sõnavõtt annab meile palju mõtteainest, härra Danielson. aitäh, härra esimees, auväärsed Euroopa Parlamendi saadikud, austatud liikmesriikide parlamentide saadikud, austatud Lääne-Balkani parlamentide saadikud, daamid ja härrad. mul on väga hea meel teie ees täna kõnelda see kohtumine on väga ajakohane ning meil on võimalus mitte ainult üle vaadata senini tehtu, aga vaadata ka tulevikku, mida tuleb ette võtta selleks, et Lääne-Balkani riigid saaks edasi liikuda Euroopa teel. selles protsessis on võtmeelement, võtmeelemendiks ka siinse koja ning liikmesriikide parlamentide osalus. loomulikult on tähtis ka Lääne-Balkani riikide osalus. Lääne-Balkani riigid on pärast üheksakümnendate sõdu jõudnud kaugele ning Euroopa Liidu perspektiiv on olnud äh, liikuma panevaks jõuks. seda me näeme viisarežiimi liberaliseerimise läbi, läbi selle, et on toetatud poliitilist stabiilsust ning ka vabandust? palun selgitage, mida te seal teete, see ei ole just tavapärane Euroopa Parlamendis. palun langetage oma need paberid. No idea what was written, but it's ma ei tea, mis seal kirjas oli, aga selline asi ei ole meil kombeks ja meie külalised peaks sellega leppima sooviksin rõhutada, et oleme näinud progressi pärast kohutavaid sõdu üheksakümnendatel aastatel ning Euroopa Liidu perspektiiv on olnud ka lükkama panevaks jõuks selles muutu-, reformiprotsessis. oleme näinud, et ettevõtlus, võimalused on paranenud, inimestevahelised kontaktid on süvenenud, viisarežiimi liberaliseerimine on sellest parim näide ning samuti on üldiselt paranenud demokraatlik olukord ning poliitiline stabiilsus. on ka selge selles kontekstis, et Thessaloniki äh, Lääne-Balkani tippkohtumine kahe tuhande kolmandal aastal oli murdepunktiks selle regiooni jaoks ja see tõi kaasa e, esimeses voorus selle, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal sai Horvaatia Euroopa Liidu liikmeks. nüüd on öö, äh, Euroopa Liidu suhted selle ülejäänud piirkonnaga saanud uue hoo sisse. Äh, Euroopa Liit on äh, selgelt tunnustanud Lääne-Balkani piirkonda ning me oleme teinud viimastel aegadelgi tihedat koostööd näiteks äh, rändekriisis, aga ka ülemaailmsel tasandil võrdsete partneritega koostööd tehes on selge, et Lääne-Balkanil on ilmne ja usaldusväärne tõsiseltvõetav Euroopa Liidu perspektiiv, seda on üle kinnitanud ka märtsis seitse, kaks tuhat seitseteist äh, Euroopa Ülemkogu president märtsikuus ülemkogul ning selle kinnitas üle ka president Juncker oma olukorrast liidus kõnes septembrikuus aga loomulikult see selge ja tõsiseltvõetav perspektiiv ei ole ühesuunaline. Lääne-Balkani riigid ise peavad võtma vastutuse, kui nad soovivad tõesti liituda. Nemad peavad tugevdama õigusriiki, kohtusüsteemi ja põhiõiguste kaitset. ning Euroopa protsessi jaoks, aga eelkõige nende enda riikide heaolu jaoks on see hädavajalik. vaataksime lühidalt läbi mõned peamised väljakutsed. kõigepealt õigusriik. sellel põhinevad kõik Euroopa Liidu väärtused. paljud riigid on teinud tõsiseid jõupingutusi, et oma kohtusüsteemi, õigussüsteemi reformida, on suuremal osal endiselt probleeme tõhususega ning äh, iseseisvuse ja vastutuse nappusega. see on seotud üldiselt poliitika olukorraga, aga see mõjutab negatiivselt ka majandust. teine probleem, mida rõhutaksin, on korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus. ka siin on riigid tegutsenud, on paika pandud äh, selles valdkonnas uued institutsioonis ning nüüd on meil vaja, et poliitilise tahtega käiks kaasas ka konkreetsed tulemused, juurdlused, kohtu ette toomised ja süüdimõistmised. ametivõimud peavad tõsiselt hakkama lammutama kriminaalseid võrgustikke ning konfiskeerima nende varasid. kolmas teema, institutsioonide, eriti demokraatlike institutsioonide korrektne toimimine, see on tä-, väga tähtis väljakutse. parlamentide keskset rolli tuleb tunnustada demokraatias, seda ei pea siin kojas üle kordama, see tähendab, et tuleb äh, tagada konstruktiivne dialoog üle terve poliitilise spektri, eelkõige parlamendis, poliitiline dialoog peab toimuma just seal. kodanikuühiskond mängib väga olulist rolli, aktiivne dialoog kodanikuühiskonna ja valitsuse vahel, parandab üldse riigi juhtimist, muudab poliitilised protsessid läbipaistvamaks, vähendab korruptsiooni ning tõstab kindlust tuleviku suhtes. viies element on põhiõigused, mis on kõikide riikide, asjaomaste riikide õigustikku sisse kirjutatud, aga nende praktiline ellurakendamine on vahetevahel keeruline olnud sõna- ja meediavabadus, see tekitab endiselt eriti probleeme. meedia mängib seal piirkonnas võtmerolli. vaba ja sõltumatu meedia võib võtta valitsusi vastutusele ning see on oluline nii arutelude kui reformide jaoks. seetõttu komisjoni poolt toetame me edasisi jõupingutusi sõltumatu pluralistliku ning majanduslikult kestliku meedia ülesehitamiseks Lääne-Balkanil kuues element puudutab leppimist. kestev stabiilsus Lääne-Balkanil vajab veel tugevamaid jõupingutusi leppimiseks. on aeg vaadata läbi kõik äh, vastuolud, mis endiselt takistavad lõplikku leppimist. näiteks oluline dialoog Serbia ja Kosovo vahel. meil on ajalooline võimalus leida lõplik lahendus sellele probleemile, mis on seda regiooni kahjustanud liiga kaua. ja ärgem unustagem ka, et Euroopa integratsioon algas äh, pärast kõige kohutavamat sõda Euroopa hiljutises ajaloos. Euroopa integratsioon algas hävituse äh, tuhast. aga samas oli oluline mitte fakte eitada. me lihtsalt ei keeranud uut lehekülge, vaid õppisime ajaloost ja ehitasime üles koos parema tuleviku. seda soovisid täiesti õigustatult toona Euroopa kodanikud ning ma väidan, et Lääne-Balkani inimesed soovivad seda tänapäeval. seetõttu on väga tähtis, et me kasutaksime ära seda uut hoogu Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani vahelistes suhetes, et edasi liiguks integratsioon ning ka kõik need muud elemendid, mida ma mainisin. nüüd majandusolukord ka siin on väljakutseid, tööpuudus on sundinud palju inimesi välja rändama ning varimajandus mõjutab nii konk-, moonutab nii konkurentsi kui ka haridust. seetõttu on vaja läbi viia vajalikud reformid, et majandus muutuks investeeringute ja ekspordipõhiseks. selleks on vaja konstruktiivseid reforme majandusreformi programmid äh, on igas riigis vastu võetud ning need äh, on andnud riikidele teekaardi, kuidas peamisi probleeme lahendada. näiteks, kuidas ettevõtted ümber struktureerida ja korrastada finantssektor. samuti olete te tugevdanud regionaalset integratsiooni Berliin plussi raames, mis otseselt toetab integratsiooniprotsessi kõigi riikide jaoks ning selle eesmärk on tugevdada majandust läbi ühendusprojektide ning on väga oluline regioon, sellele, selle regiooni majandusele. ja komisjon loomulikult toetab kõiki neid projekte täielikult. täna hommikul kuulsite te juttu IPA-st, tahaksin rõhutada, et peale selle äh, on meil veel lisainvesteeringuid, millega me toetame äh, ühendusi Lääne-Balkanil. lähikuudel kavatseme me intensiivistada komisjoni poolt oma tööd, ma eeldan, et seda teevad ka kõik Euroopa institutsioonid, nüüd on meil vaja nende enda riikide poolset poliitilist öö, tahet. ma mainisin siin õigusriiki, kohtusüsteemi ja põhiõigusi, aga reforme on vaja läbi viia ka mujal me kavatseme toetada neid riike, et nad täidaksid liitumisprotsessi tingimused. kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta saab olema väga tähtis. kõigepealt komisjon töötab strateegia kallal, et usaldusväärne laienemisperspektiiv tõesti äh, paika pandakse, võetakse vastu veebruaris kaks tuhat kaksteist, teiseks aprillis valmib tavapärane aruannete äh, pakett seal uuritakse, milline on nende riikide olukord võrreldes sellega, milline see peaks olema. ja see annab hea aluse meie edasisteks aruteludeks liikmesriikide ja Lääne-Balkani riikide vahel. toimub Sofias ka oluline Lääne-Balkani tippkohtumine, mida me ka ootame väga ja see saab olema ka terve protsessi jaoks oluline element. austatud saadikud, selge on see, et kõik institutsioonid töötavad kõvasti ühes suunas ning ma julgutaksin ka tugevalt Lääne-Balkani riike liikuma edasi ning kasutama äh, praegust võimalust ära. ja loomulikult on sõnadetagi selge, et Euroopa Parlamendi, liikmesriikide parlamentide ja ka Lääne-Balkani riikide parlamentide vaheline koostöö mängib kriitilist rolli äh, reformide hoo säilitamisel, selles, et me suudaksime ära kasutada kõik need võimalused, mis praegu nende riikide jaoks on. aitäh! Thank you, Christian Daniel suur tänu, Kristjan Danielson, nende sissejuhatavate sõnade eest, selleks, et käivitada meie täna pärastlõunane arutelu ja nüüd pöördun meie Lääne-Balkani kolleegide poole. nii nagu varasemalt väljendatud, siis igal kuuel parlamendil on viis minutit esialgseteks sõnavõttudeks maksimaalselt ja pean väga rangelt sellest ajast kinni. ja nüüd äh, saavad sõna nende kuue parlamendi esindajad ja äh, Äh, tähestiku järjekorras ja esimesena saab sõna, loodetavasti hääldan seda õigesti, ütleb härra esimees, härra Tauland Palla, kes on Albaania parlamendist Euroopa Integratsioonikomisjonist, palun. suur tänu ja palun lubage mul isiklikult teid tänada teie isikliku pühendumuse eest Balkani teemale ja on võimalus tänada siin Euroopa Parlamendis ka paljusid äh, kolleege nagu teid, härra Kukanit, härra Fleckensteini, härra Pitulat, Postinaarut ja vabandust, et ma kõiki nimesid siin välja ei ütle, aga igal juhul on väga oluline, et äh, olete tähelepanu Balkanil hoidnud ja tahaksin tänada ka president Tajanit äh, selle ümarlaua korraldamise eest. Euroopa Liidu liikmesus on Albaania riiklik huvi ja strateegiline eesmärk Äh, mis on pikema perspektiivi äh, osas konsensuse saavutanud. Albaania integratsioon Euroopa perre on äh, justkui ainus ja parim võimalus stabiilseks demokraatiaks, kaasaegseks ühiskonnaks, arenenud majandusele ja Äh, suuremale julgeolekule. Pala-, Albaania parlament on astunud konkreetseid samme selleks, et Euroopa Komisjoni soovitusi arvesse võtta kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist äh, raportist, mis on seotud tingimustega läbirääkimisi alustada liitumise osas. meil on tegevuskava soovituste osas äh, vastu võetud ja seal on välja toodud viis eesmärki ja vastavad meetmed. Albaania parlament, lähtudes äh, õigussüsteemi reformist, peab põhimõtteliseks Euroopa Äh, lähenemist ja on ühehäälselt vastu võtnud seitse prioriteetset äh, seadust põhiseaduse muutmiseks, äh, kolmteist seadust kahe, seitsmekümnesest ettepanekust õigusreformi osas ja jätkatakse tööd neljateistkümne tee järgneva mm, seaduse osas sellest paketist poliitilise, konstruktiivse poliitilise dialoogi jätkamine parlamendi enamuse ja opositsiooni vahel on äh, jätkuvalt prioriteediks Albaania parlamendis ja see realiseerus seitsmeteistkümnendal mail kaks tuhat seitseteist aastal tuues endaga kaasa poliitilise kliima paranemist äh, riigis äh, edusamme on astutud äh, selleks, et tugevdada parlamendi seadusandlikku rolli, kontrolli täidesaatva võimu osas ja ka haldussuutlikkust äh, on täiendatud. stabiliseerimise assotsiatsiooni äh, nõukogu, mis alles eelmisel nädalal aset leidis siin, tunnustas Albaania rolli piirkonnas proaktiivse ja konstruktiivse partnerina vastav nõukogu samuti äh, tänas Albaaniat jätkuva osaluse eest piirkondlikes algatustes ja struktuurides, äh, heanaaberlikes suhetes selles piirkonnas ja konstruktiivse lähenemise ees. head naabrussuhted ja piirkondlik äh, stabiilsus on olulised selleks, et stabi-, stabiliseerimise assotsiatsiooni protsess saaks edasi minna. Albaania on panustanud äh, konstruktiivseks koostööks äh, naabritega, lähtudes erinevatest algatustest. Albaania täidab praegu olulist rolli selleks, et rakendada kahte olulist Lääne-Balkani algatust, mis on Tiranas paika pandud eh, piirkondlik eh, noorte koostöökogu ja Balkani fond. mõlemad algatused eh, üritavad süvendada koostööd ja suhtumi, suhtlemist osalusriikide vahel, suurendades mobiilsust, inimestevahelisi kontakte, eriti noorte hulgas, ning tagada positiivne mõju, eriti mis puudutab vabaühenduste osalust piirkondliku koostöö tegevuskava rakendamisel Lääne-Balkanil Albaania on panustanud piirkondliku majandusala äh, arendamisele. head kolleegid, äh, sooviksin äh, siinkohal eelkõige välja tuua, et me oleme astunud olulise samme ja postkommunistlikust riigist kahekümne seitsme, kakskümmend seitse aastat tagasi oleme jõudnud kaasaegse ühiskonnani täna oleme paljuski tänuvõlgu Euroopa Liidule, aga veelgi enam oleme tänuvõlgu oma püüdlustele osaleda Euroopa kogukonnas, rahvaste kogukonnas, jagades väärtusi, õigusriigi ja demokraatia põhimõte. valimiste käigus on kodanikud näidanud täiesti selgelt välja, et nad soovivad edasi liikuda sellisel viisil, meie valitsuse ja parlamendi vastutus on sellega jätkata me loodame, et saame teie toetuse järgmisel kevadel selleks, et edasi liikuda järgmise sammuni, mis on ainus viis, kus Euroopa viib meid täieliku liitumiseni ja osaks Euroopa perekonnast, aitäh! suur tänu, see oli täpselt viis minutit, ütleb härra esimees ja järgmisena saab sõna esindajate koja spiiker Bosnia-Hertsegoviina parlamentaarsest assambleest proua Borjana Kristo, palun. suur tänu, äh, võtan siin sõna äh, Bosnia-Hertsegoviina äh, parlamentaarse assamblee nimel, ma sooviksin tänada teid selle võimaluse eest sõna võtta siin äh, ja tänan teid selle eest soojalt. erinevad algatused tähendavad seda, et kõrgetasemeline ümarlaud, mis on pühendunud Euroopa laienemisele ja Lääne-Balkani piirkonnale näitab seda, et Euroopa Liit näeb, et sellistel, selle piirkonna riikidel on potentsiaal liitumiseks. ja see on kindlasti Bosnia ja Hertsegoviina prioriteediks, Euroopa perega liitumine äh, Äh, nõuab meilt kestlikku arengut äh, ja äh, stabiilset tulevikku. me oleme juba teatud edusamme saavutanud, mis on väga olulised, nende hulgas meie kandidatuuri taotluse aktsepteerimine ja komisjoni soovituste elluviimine lähtuvalt sellest olen ma veendunud, et me jõuame enne aasta lõppu nende aspektidega edasi liikuda. reformide kava on endaga kaasa toonud mitmeid muudatusi, kahjuks ega poliitilist tahet ei ole piisavalt olnud erinevate osapoolte vahel viimastel aegadel, on tekkinud teatud stagnatsioon teatud meetmete rakendamisel reformide käigus äh, Euroopa integratsiooni teel. vaatama kõikidele väljakutsetele, on meil äh, säilinud ühtsus selles osas, mis puudutab äh, meie liitumist Euroopa Liiduga, mis on meie tulevikuperspektiiviks äh, selleks, et see realiseeruks, on vaja teha tugevat tööd reformide teel ja ühtlustada meie seadusandlus, lähtudes komisjoni ähm, äh, soovitustest, samuti valimisreform äh, peab aset leidma, põhiseaduskohtu äh, reform ja nii edasi. ja võitlema peab ka terrorismiga. olles valimisteelses ajas, tõenäoliselt olulisi edusamme hetkel ette ei ole näha lähiajal mis puudutaks siis kokkulepete saavutamist kiireloomuliselt. see olukord on takistanud ka mitmete äh, reformide läbiviimist ja seaduste vastuvõtmist. olu-, praegune olukord äh, nõuab tegutsemist Äh, me peame ette nägema selle valimisreformi läbiviimist, et olukorda Bosnia-Hertsegoviina siseselt parandada. aasta lõpuks loodetavasti suudame me dialoogi taastuda, meil on äh, kolm etnilist rühma riigis, mis vajab arvesse võtmist me mõistame meie seisvaid probleeme, samas teame ka, millised on väljakutsed Euroopa Liidus, ränne, Brexit ja, ja äh, Kataloonia olukord Hispaanias. me peame äh, jätkama tööd selle suunas, et Euroopa Liit saaks laieneda äh, Lõuna-Euroopa suunas, see on loogiline meie jaoks Bosnia-Hertsegoviinas, nagu meie naabritel on olulised Euroopa väärtused, mida me toetame me peame kinni heanaaberluslikest tavadest meid ümbritsevate naaberriikidega selleks, et tagada rahu ja stabiilsus selles Euroopa mandri piirkonnas. poliitilised kokkulepped on alati poliit-, äh, prioriteetsed äh, selleks, et leida lahendusi. minu arvates on vaja kasutada uues, seda uut hingust, mis on tekkimas selleks, et Bosnia-Hertsegoviina saaks edasi liikuda teel ja olla riik, kes pakuks julgeolekut kõigile oma kol-, kolme etnilise rahvuse esindamisel, tagada rahu ja stabiilsus ja õitseng, aitäh! suur tänu, järgmisena saab Kosovo Assamblee esindaja härra Memli Krasniki lugupeetud esimees, daamid ja härrad, kolleegid äh, Lääne-Balkani parlamentidest. Äh, sissejuhatuseks tahaksin öelda, et meil on hea meel selle kõrgetasemelise ümarlaua eest ja meie arvates on tegemist olulise foorumiga, mis loodetavasti jätkub ka tulevastel aastatel. see annab meile võimaluse otseselt arvamusi vahetada, mitte ainult Brüsseli äh, ametnikega, aga ka võrrelda edusamme, mis on piirkonna riikides aset leidnud. Kosovo jaoks on Euroopa integratsiooni äh, agenda põhioluline, põhitähtsusega ka poliitilistes aruteludes kohalikul tasandil käsitletakse seda sealhulgas ka parlamendis. ma ei hakka kasu, äh, käsitlema kõiki aspekte meie suhetes Euroopa Liiduga, aga keskenduksin mõnele olulisemale äh, ja alustuseks sooviksin kasutada võimalust, et rõhutada, kui oluline on selge Euroopa Liidu perspektiiv Kosovole, nii nagu kogu piirkonnale. Pre-, komisjoni president Jean-Claude Juncker oma sõnavõtus olukorra kohta riigis äh, rõhutas taas kord seda perspektiivi ja, ja uue laienemisstrateegia käivitamist järgmisel aastal Kosovo on välja teeninud äh, võimaluse Euroopa Liidus äh, ja selle perspektiivi puudumine äh, kahjustaks reformi püüdlusi. kaks tuhat seitseteist aastal on Kosovos äh, valimistsükleid, kõigepealt äh, kordusvalimised ja kohalikud valimised, mis lõppes kaks vooru kohalikke valimisi, viimased just eelmisel nädalavahetusel. vaatama sellele on valitsuse püüdlused jäänud sarnaseks, meil ei ole alternatiivi Euroopa Liidule Euroopa Liidu integratsiooniprotsess on põhiprioriteediks kõigile institutsioonidele meie riigis, eriti mis puudutab stabilisatsiooni ja assotsiatsiooni pakti ja samas ka kodanike vaba liikumist Schengeni alas viisarežiimi kõrvaldamisega. stabiliseerimise assotsiatsiooni lepingu rakendamise jõupingutused jätkuvad, valimisprotsess on mingil määral seda mõjutanud ja reforme aeglustanud, aga protsess jätkub, valitsus äh, soovib reformikava rakendada selleks, et käivitada muutusi, valitsus on äh, läbi vaadanud selle ja auditorid vaatavad seda läbi järgmisel aastal ja sisearutelud jätkuvad selle põhjal, ja põhireformid äh, lepitakse kokku. riigi institutsioonid loomulikult äh, käsitlevad äh, valitsust ja parlamenti, kes on jätkamas kõiki reforme, mis on vajalikud kandidaatsa-, staatuse saavutamiseks, et koordineerida ka seadusi liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonidega. viisa liberaliseerimise äh, käigus aja möödumine on oluline selleks, et praegusest tupikust välja saada, mis üha süveneb. see ei ole Kosovo kodanikele hea, eriti mis puudutab noori, kellel ei ole midagi muud teha eh, selle, nende takistuste käigus ja me jääme ootama vastava analüüsi tulemusi. institutsioonid on jätkuvalt näidanud pühendumust selleks, et parendada äh, tulemusi võitluses organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga. Kosovo on olnud üks edukamaid riike piirkonnas ebaseadusliku rändega võitlemisel. aga kordan veel kord, et kõigil kodanik, kõik kodanikud on ära teeninud võimaluse vabalt reisida Schengeni alas ja mitte jääda Euroopa musta auku jätkuvalt, samas kui kõik teised piirkonna riigid on selle õiguse juba aastaid tagasi saanud. mis puudutab piirkondlikku koordinatsiooni, siis heanaabruslikud äh, suhted piirkonnas on äh, kasulikud kõigile võrdselt me tervitame Trieste kohtumise tulemusi, eriti mis puudutab eemaldatud barjääre kauplemise osas, olemasolevate mehhanismides osalemine, mille me ratifitseerime kaks tuhat seitseteist aastal Lääne-Balkani fondi ja koostöö osas, soovime toetust ka vaatamata suurtele väljakutsetele, mis puudutavad Serbia ja Bosnia-Hertsegoviina poolset mittetunnustamist. me oleme näidanud eh, oma osalust erinevates eh, analüüsivoorudes, uus faas on käivitatud, aga meil on probleeme rakendamisega teatud faasides, samas me leiame, et meil on vaja selget dialoogi, eh, tähtaegu ja mandaati selleks, et normaliseerida suhted riikide vahel ja sooviksin äh, omakorda tänada Euroopa Parlamendi saadikaid äh, ja institutsioone Brüsselis jätkuva huvi ja toetuse eest Kosovole ja Kosovo institutsioonidele, aga meil on vaja selget perspektiivi vähemalt äh, selle võimalust, et entusiasmi ülal hoida, aitäh! suur tänu, härra Kosniki! nüüd annaksin sõna härra Artan Krugile, kes äh, on Euroopa Asjade Komisjoni esimees endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi Assamblees. palun. You gotta press the knob. palun lülitage mikrofon sisse. Ah, thank you, thank you very much. Distinguished chairman of the committee. suur tänu lugupeetud Välisasjade Komisjoni esimees, lugupeetud härra Danielson, liikmesriikide parlamentide parlamendisaadikud, lugupeetud kuulajad. kõigepealt suur tänu mind siia kutsumast ning suur tänu, et selle konverentsi korraldasite. suur tänu, et olete meid kõiki oma kotta Euroopa Parlamenti kokku kutsunud. näitate meile, kuhu me, meie Lääne-Balkani riigid kuulume samuti soovin teid tänada selle võimaluse eest esitleda teile Makedoonia lugu, uut narratiivi, mida me üles ehitame. lugu, mis on nii Makedoonia kui Euroopa ühine edulugu, aga alustaksin aastast kaks tuhat viis, kaksteist aastat tagasi äh, kaksteist aastat tagasi Makedoonia alustas liitumisläbirääkimisi, kaksteist aastat oleme samas äh, saalis oodanud äh, ning ootame komisjoni positiivset otsu-, saime kom-, komisjoni otsuse alustada äh, liitumisläbirääkimise aastal kaks tuhat üheksa saime viisa liberaliseerimise otsuse, mida meie Kosovo sõbrad veel oota, ootavad. palun ka neile see anda, me oleme kõik ühed eurooplased. ning kujutage ette, täna on meil sui generis juhtum, ainulaadne juhtum, meil on tingimuslik soovitus alustada liitumisläbirääkimisi Euroopa Liidu täisliikme staatuse saamiseks. aga alustaksin sellest, et kinnitan teile, et kõik, kes siin Makedoonia Vabariiki esindavad opositsioonist hoolimata, on pühendunud pikaajalisele eesmärgil, eesmärgile ja prioriteedile, oleme avatud kõigile ning meie peamine eesmärk on NATO ja Euroopa Liidu täisliikmes, liikmesus. me soovime, et meie riik äh, omaks häid suhteid kõigi naabritega ning püüame seda teha, osaleme kõigis piirkondlikes algatustes ning Makedoonia on maailmale avatud alustasime ka äh, teie poolt antud kodu, koduste ülesannete rakendamist, äh, nimelt viime läbi õig-, õiglased ja demokraatlikud äh, vabad valimised, see on kõigi poolt aktsepteeritud, heaks kiidetud ning hääletuskasti juures on näidanud kodanikud, et nad on andnud selle suuna kätte ka Makedoonia Vabariigile ja sellest lähtuvad kõik nii kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse liikmed kui ka valitsuse liikmed. me soovime näha tulemusi kõigil nendel reformidel, mille oleme võtnud enda vastutuseks, vastutuseks teie Brüsseli ees. jätkuv tugi riigiprokuröri ametikoha loomiseks, sel nädalal valiti Makedoonia Vabariigis ametisse riigiprokurör, on vastu võetud mitmeid seadusi seoses kohtuga, Äh, tulistajakaitse näiteks nende seas. samas on vastu võetud ka halduslikke seadusi, vähendatud on piiravaid meetmeid ning selle aasta lõpuks oleme ametisse nimetanud ka suursaadikud ning Äh, valinud ametisse ka põhiseaduskohtunikud. kõik need reformid, millega me oleme tegelenud ning need ülesanded, mille teie olete meile andnud, viime lõpule detsembriks ning seega ootame, et selle soovituse tingimuslikkus jääb ajalukku. seega me soovime selget soovitust ning kuupäeva liitumisläbirääkimiste alustamiseks. samal ajal teeme me seda kõike kestliku poliitilise dialoogi käigus ning otsime konsensuse kõigis nendes küsimustes, millest ma rääkisin ning see toob Makedoonia Euroopa Liidule veel lähemale. õigusriigi põhimõte, meediavabadus, sõnavabadus, inimõigused, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastane võitlus, heanaaberlikud suhted ja koostöö kodanikuühiskonnaga. mis puudutab heanaaberlikke suhteid, siis mul on väga hea meel teatada, et tõenäoliselt selle aasta lõpuks ratifitseerib parlament hea naaberlikud suhted meie naabri Bulgaaria Vabariigiga. see on senimaani olnud meie kõigi jaoks suureks takistuseks ning aitab meid ka teises vaidluses, nii absurdne kui see ka tundub, meie lõunapoolse naabriga nimeküsimuses Kreekaga dialoog on loodud Skopje ja Ateena vahel. oleme näinud edusamme ja usume, et aasta kaks tuhat kaheksateist on see aasta, kus me jõuame kõigis nendes küsimustes tulemusteni tehes kõike seda, millest ma rääkisin, soovime saavutada oma peamist eesmärki, nimelt saada tagasi kõigi meie kodanike usaldus institutsioonide vastu. me soovime taastada head suhted kõigi oma naabritega ning näen siin kolleege Serbiast, Albaaniast, Kosovost, kellega meil on eeskujulikud suhted ja tänan neid ka nende toe eest. ja kui lubate, siis lõpetuseks pool minutit, mitte minut, ütleb esimees. Euroopa Liit on andnud meile Makedoonias teise võimaluse eh, nii poliitilistele erakondadele kui kodanikuühiskonnale, palun aidake meid eh, meie ühise edu pinnal, eh, ulatage meile veel abikäsi, eemaldage tingimuslikkus ning pange paika liitumisläbirääkimiste alguse kuupäev. see on meie ühine edulugu, jätkame seda ühist edulugu koos, sest me oleme ju üks, üks ühtne Euroopa, aitäh! aitäh! nüüd jätkame härra Adrian Vuk-, Vuksanovitš, kes on Montenegro parlamendi Euroopa Integratsioonikomisjoni esimees. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud esimees, mul on väga hea meel, et saan tänasel üritusel osaleda. tegemist on väga hea algatusega laienemispoliitika raames. enne kui oma argumentide juurde lähen, siis väljendaksin oma heameelt ka selles osas, mida härra Charles Tannock eile ütles. väga rõõmustav oli kuulda kiidusõnu Montenegro suunal, mille me oma tööga oleme ära teeninud. tahaksin rõhutada, juhtida tähelepanu härra Junckeri kirjale, kus esimest korda seati tähtaeg Serbia ja Montenegro Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jaoks. loodan, et äh, oleme valmis enne selle tähtaja saabumist, enne aastat kaks tuhat kakskümmend viis, loodetavasti oleme juba Euroopa Liidu liige. soovin öelda, et oleme pühendunud äh, regati põhimõttele, mitte konvoi lähenemisele, me oleme valmis äh, pakkuma mis tahes abi oma naabritele nende teel Euroopasse, täpselt nii, nagu meie sõbrad on meid toetanud. me usume aga, et igat riiki tuleks hinnata vastavalt nende enda saavutatud tulemustele. ma arvan, et meie tegelikult ei aita kedagi, kui täidame tingimused ja siis peaksime teisi järgi ootama, et meid ühtse tervikuna Euroopa Liitu vastu võetaks samuti tahan öelda, et oleme pühendunud ka Berliini protsessile, usume, et see näitab, et Euroopa Liit jätkuvalt hoolib sellest, mis Lääne-Balkanil toimub. samuti toetame Berliin pluss protsessi, mille algatas härra Sigmar Gabriel, Saksamaa välisminister me teame, et ilma hea taristuühenduseta ei saa me üles ehitada heanaaberlikke suhteid. meile teeb rõõmu ka see, et peatselt on saabumas Bulgaaria Vabariigi eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus ning Montenegrot on nimetatud äh, tänu meie tublile tööle Äh, üheks esimeseks Euroopa Liiduga järgmiseks liitujaks, kakskümmend kaheksa peatükki oleme ka juba avanud, osad neist on ka esialgselt suletud. rõhutaksin, et meie Euroopa teel on olnud laiapõhjaline konsensus nii opositsiooni kui valitsuse vahel meie riigis ning samuti oleme leidnud laiapõhjalise sotsiaalse toetuse. miks on Montenegrol Euroopa tee nii õnnestunud? see on läinud nii, kuna me oleme alati otsinud lahendusi, tahtnud olla lahenduseks, mitte probleemiks. me ei ole veel Euroopa Liidu liige, aga me elame vastavalt Euroopa väärtustele. seda näitlikustan järgmiste faktidega. me teame, et traagilistel sõja-aastatel olime meie ainus riik, millel õnnestus säilitada oma piirides rahu. me oleme küll väike riik, aga võtsime vastu hulgaliselt pagulasi ning näitasime nii välja, kui suure riigiga tegemist on, olgugi et meid ennast oli tabanud nii majanduskriis kui mitmed teised kriisid. üksteist aastat tagasi taastasime oma iseseisvuse ja iseseisvuse taastamine on alati dramaatiline sündmus. meenutaksin, et me oleme üks neist vähestest riikidest, millel on väga head suhted kõigi oma naabritega lisaks meenutaksin, et me austame ka vähemuse õigusi Montenegros. edendame oma riigis vähemuste identiteeti, etnilist identiteeti ning äh, näeme, et nad aitavad meil tagada meie riigi suveräänsuse nii me elamegi Euroopa väärtuste järgi. meie ülesanne on viia need väärtused ka oma institutsioonidesse ja seda me ka teeme. muidugi meil on selles vaja teie abi, meie alaliste partnerite abi ning oleme kõigest sellest teile tänulikud, aitäh! Thank you! suur tänu ning viimasena, aga mitte vähem tähtsana, härra Milorad Mihhatovitš Serbia Vabariigi Assambleest, välisasjade komisjonist. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, esimees, mul on väga hea meel, et mul on võimalus äh, kõnelda teiega Serbia Vabariigi Riikliku Assamblee nimel. Serbia soovib osaleda kõigil äh, kohtumistel, mille eesmärgiks on Lääne-Balkani piirkondlik integratsioon, see on väga oluline. see on üks meie strateegilisi prioriteete. Serbia, nagu ka teised selle piirkonna riigid, soovib parandada vastastikust koostööd ning äh, osaleme ka piirkondlikes organisatsioonides ning algatustes ning samuti tegeleme allkirjastatud kokkulepete rakendamisega. me usume, et me peaksime edendama stabiilsust ja dialoogi oma piirkonnas ning loodetavasti nende eesmärkide nimel töötame kõik koos. peame meeles pidama, et pärast äh, Euroopa perspektiivi äh, avanemist aastal kaks tuhat kolm saime ka ajakava hiljaaegu kaks tuhat kakskümmend viis on määratud aastaks, äh, mil Serbia ja Montenegro jaoks avaneb võimalus ehk liituda Euroopa Liiduga ning loodetavasti ka terve Lääne-Balkani piirkonna jaoks. seetõttu ongi oluline vastastikune abistamine ning dialoog. see on meie tuleviku alus. Euroopa Liiduga liitumine on Serbia Vabariigi strateegiline eesmärk ning selles ei tohi olla ühtegi kahtlust. rõhutaksin, et Serbia parlamendi assamblees täna on enamuse toetus äh, Serbia Euroopa Liidu liikmesusele, see on umbes kaks, kaheksakümmend kuus protsenti. parlament, äh, valitsus ja teised riigi institutsioonid on nõus sellega, et Euroopa integratsiooniprotsess peab kaasa tooma ka sisemised reformid selleks, et me looksime stabiilsed demokraatlikud institutsioonid ning stabiilse turumajanduse. mõne sõnaga ka sellest protsessist senimaani. Serbia alustas läbirääkimisi aastal kaks tuhat neliteist, detsembris kaks tuhat viisteist avati esimesed läbirääkimiste pealkirjad, seni, peatükid senimaani on kümme avatud ning kaks on juba ka esialgselt suletud. loodame avada kolm järgmist peatükki enne aasta lõppu. me usume, et seda, see protsess peaks kiirenema, võttes arvesse, et tehniliselt äh, halduslikult oleme me valmis liitumisläbirääkimistega edasi minema. oleme valmis täitma võetud kohut-, kohustusi, mis sellest protsessist tulenevad nagu te teate, avas Berliini protsess uue perspektiivi kogu piirkonna jaoks. meie jaoks on kõige olulisem omavahel koostööd teha ja leida konsensus, eriti mis puudutab taristuprojekte ning majandust. aga samuti tuleb koostööd teha ka noorte küsimustes majanduse areng, elustandardi tõstmine, elukvaliteedi tõstmine peaks meie kõigi põhiülesandeks olema, kes me Lääne-Balkani piirkonnas elame, võttes arvesse just noorte väljavoolu piirkonnast, see on üks ühine probleem kogu meie piirkonnas. seetõttu on vaja teha vaja, vajalikke reforme, et luua ruumi noortele Lääne-Balkani riikides ja see peaks olema meie põhi, üks põhiülesandeid praegu. sellest aspektist on oluline mainida ka piiriülese koostööprojekte, mida toetatakse liitumiseelse abivahendite kaudu. tuletaksin meelde et äh, laienemisprotsess on äh, kahepoolne protsess, liikmesriigid panustavad äh, meie riikide poliitilisse, majanduslikku stabiilsusse ja, aga ka vastupidi. Euroopa Liidu, Liidu liikmesus aitab stabiliseerida ka uute liikmete majandust, seetõttu olen ma kindel, et et äh, kui Lääne-Balkani riik, ainult Lääne-Balkani riikide liitumisega saab Euroopa Liit terviklikuks, aitäh! Thank you! aitäh, härra Mijatovitš! oleme ära kuulanud Lääne-Balkani riikide esindajad ja pöördume nüüd äh, liikmesriikide parlamentide poole. nimelt Euroopa Liidu Nõukogu praegune ning tulevane eesistuja. Lääne-Balkani juhtliige ning välisteenistus. viis, kuus, seitse minutit maksimaalselt kõneaega teil on ning esimene kõneleja. loodan, et hääldan teie nime õigesti. proua Keit Pentus-Rosimannus, Eesti Riigikogu Välisasjade Komisjoni aseesimees, palun aitäh, härra esimees, teie hääldus oli suurepärane. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriikide parlamentide esindajad, suur tänu tänase arutelu eest, mina olen pärit riigist, mis mitte ainult ei ole praegusel hetkel nõukogu eesistuja, vaid ka, kes, mis mäletab väga hästi kõiki neid vajalikke reforme ja seda, et alati ei olnud just päikesepaisteline olukord. seega me toetame jätkuvat Euroopa Liidu avatud uste poliitikat. isegi kui see protsess on vahel teatud juhtudel aeglasem, kui me oleks oodanud, tuleb edasi liikuda, isegi väikesed sammud viivad meid lõppeesmärgile lähemale loomulikult on laienemisperspektiiv üks olulisemaid reforme ja Euroopa Liidu väärtusi toetavaid meetmeid naaberriikides. laienemine on tõesti parim tulevikuperspektiiv nende riikide jaoks. Eesti eesistumise aja prioriteedid on olnud avatud ja innovatiivne Euroopa majandus, digitaalne Euroopa ja kaasav ja jätkusuutlik Euroopa. üks meie peamisi prioriteete on olnud just turvaline Euroopa. ja on selge, et pikemas perspektiivis on võimatu ette kujutada, et sellist eesmärki on võimalik saavutada ilma Lääne-Balkani riikideta. kui vaadata Euroopa kaarti, siis võib ka mõista, et nende riikide tulevik peaks olema Euroopa Liidus. Lääne-Balkani regiooni stabiilsus on osa Euroopa stabiilsusest ja nagu me teame, ka osa palju laiemast stabiilsusest. võib-olla keegi kuskil suudab kirjeldada, kuidas Euroopa Liit võiks olla edukas, kui Lääne-Balkani riigid ei integreeru Euroopa Liiduga või kui need riigid äkki asuvad mõnele uuele, uues suunas liikuma. meie arvates ei oleks see Euroopa Liidu huvides, me teame küll mõningaid teisi, kelle huvides see oleks, aga Euroopa Liidu huvides pole see kindlasti mitte. ma mainisin juba ühte mõõdet, mida tuleb rõhutada nimelt. ja see on selline mõõde, mis millegipärast on kadu, kadunud laienemisaruteludest. võib-olla mitte päris kadunud, aga vähemalt pole teda, temale piisavalt sageli tähelepanu juhitud. see on siis julgeoleku mõõde. see on oluline osa ja keegi ei soovi, et ajalugu korduks seal piirkonnas ja samuti ei tohiks samu vigu korrata. ühised väljakutsed nagu rändekriis ja terrorismi oht on ka välja toonud selle, kui tähtis on oluline koostööd teha, jät-, leidmaks kestlikud lahendused. Eesti toetab laienemisprotsessi ja seda, et Lääne-Balkani riikidele antaks ka Euroopa Liidu perspektiiv ning Euroopa ülemkogu on ka kinnitanud, Euroopa Nõu-, Liidu Nõukogu on ka kinnitanud seda. kui tohib, siis ma võtan nüüd riigid ükshaaval ette, kirjeldan praegust olukorda. Eesti eesistujana on viinud liitumisprotsessi edasi nii Montenegro kui Serbiaga. me loodame, et meie eesistumise aja lõpuks on avatud uued läbirääkimispeatükid mõlema nende kandidaatriigiga. konkreetsemalt eh, kak-, kuni kaks peatükki Montenegroga ja kuni kolm peatükki Serbiaga. me toetame arenguid endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias, kus uus valitsus on ka öö, eh, uuesti asunud Euro-Atlandi integratsiooni teele. mis puudutab Albaaniat, siis me tervitame valitsuse pühendumust liikuda edasi peamistes prioriteetsetes valdkondades, kaasa arvatud kohtureform, võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. Nad on teel läbirääkimiste avamisele. Bosnia ja Hertsegoviina, me loodame, et äh, riik suudab rohkem reforme läbi viia ja Kosovo puhul samuti Eesti eesistujana soovib näha uuelt valitsuselt rohkem jõupingutusi reformide läbiviimisel. me ootame ka, et Kosovo täidaks kaks viimast tingimust viisarežiimi liberaliseerimiseks, mida mainiti ka varem siin ja me ootame edasist progressi ka Euroopa Liidu poolt vahendatud dialoogis Pristina ja Belgradi vahel. eesistuja poolt tervitame me kindlasti komisjoni kava tulla välja uue tulevikku vaatava strateegiaga Euroopa Liidu laienemiseks Lääne-Balkanil eh, veebruaris järgmisel aastal see strateegia koos iga-aastase laienemisraportite paketiga, mis tuleb välja aprillis, annab uue hoo, uue energia Euroopa Liidu laienemispoliitikale, mis loodetavasti toob lõpuks kaasa Euroopa Liidu otsuse avada läbirääkimised ka endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga ja Albaaniaga Eesti eesistujana rõhutab seda, et äh, rõhutab aktiivse laienemispoliitika tähtsust, ka seda, et Euroopa Liit peaks aktiivselt tegutsema seal regioonis ning Euroopa Liit peaks olema järjest nähtavam. ja kokkuvõtteks kasutaksin veel kord omaenda äh, kodumaa Eesti kogemust me ei peaks alahindama sõbraliku poliitilise sõnakasutuse mõju ja rolli Lääne-Balkanil, liiga tehnokraatiline sõnakasutus ei ole kasulik ja ei võida kedagi end mei-, meie poole. seega peale strateegilise kommunikatsiooni üksuse peaksime me ka ise mõtlema, kuidas me ennast väljendame. suur tänu! tähelepanu eest. aitäh meie Eesti kolleegile. järgmisena härra Hristo Katšev, kes on Bulgaaria Rahvusassamblee väljasõidu komisjoni liige. aitäh, härra esimees, austatud parlamendisaadikud, mul on suur au teie ees rääkida mitte ainult tulevase eesistuja esindajana, vaid ka äh, Balkani riigi esindajana. oluline on korraldada selliseid arutelusid veel, et äh, tõesti anda Lääne-Balkani riikidele ka liitumisperspektiiv. meil on vaja rohkem stabiilsust ja solidaarsust Euroopa Liidus. meie eesistumise aja prioriteedid on just noored inimesed, majanduslik ja sotsiaalne ühtsus, Euroop-, Lääne-Balkani ühendus ja Euroopa perspektiiv tugevamini ühendatud Euroopa digitaalne majandus e, e, Euroopas. Bulgaaria mõistab oma vastutust nii regiooni kui liikmesriikide ees, me peame andma oma parima Euroopa Liidu stabiilsuse jaoks. me peame andma ka selge Euroopa perspektiivi Lääne-Balkani riikidele, see motiveerib neid riike läbi viima reforme, nii poliitiliselt kui majanduslikult, mida on raske muidu läbi viia Lääne-Balkani riikidel ei ole muud alternatiivi, kui liituda Euroopa projektiga. samas teised selle, selle riigi, piirkonna riigid peavad ka läbi viima vajalikud reformid, tugevdama õigusriiki, kohtusüsteemi ning võitlema korruptsiooni ning organiseeritud kuritegevuse vastu. Nad peavad jagama meie äh, võrdsuse, vabaduse ja demokraatia väärtusi. võttes arvesse selle riigi, nende riikide vägivaldset minevikku, on oluline parandada ka regionaalset koostööd. läbi regiooni võib näha, et keskendutakse tulevastele põlvkondadele, see näitab poliitilist küpsust ning seda, et ollakse valmis vägivaldne tulevik selja taha jätma. heanaaberlikud suhted ja koostöö mida peegeldab ka Bulgaaria ja Makedoonia vaheline hiljutine leping, peaks olema inspiratsiooniks tervele piirkonnale. Bulgaaria võõrustab maikuus kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Euroopa Liidu Lääne-Balkani tippkohtumist, mida juhib ülemkogu president härra Tusk. meie eesmärk on saata sõnum Lääne-Balkani riikidele, et meie toetame nende Euroopa perspektiivi ning nende äh, ühenduste loomise tegevuskava. Bulgaaria jaoks on prioriteet just ühendatavus ning Euroopa perspektiivi andmine. Infras- äh,, infrastruktuursete ja energiaühenduste loomine on ääretult oluline, stimuleerimaks investeeringuid selles piirkonnas ning parandamaks ühendusi nende, selle piirkonna ning Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. näiteks äh, äh rändlustasud äh, Lääne-Balkani riikide kodanike ja Euroopa kodanike jaoks seal piirkonnas on tõsine probleem ning see saab olema üks teemasid ka tippkohtumisel Sofias. see saab olema selge edulugu, millest võidavad nii Euroopa Liidu kui Lääne-Balkani kodanikud. pärast härra Junckeri öö, äh, öö, äh, visioonest, visioonidest tulvil kõnet kavatsetakse veebruaris kaks tuhat kaheksateist välja tulla liitumise integratsioonistrateegia ühe Serbia ja Montenegro jaoks. seal on kirjas äh, õigusriik, põhiõigused ja korruptsioonivastane võitlus peamiste ülesannetena. Äh, äh, kõik peab toimuma vastavalt teenetele. me peame edendama heanaaberlikke suhteid ning parandama regionaalset koostööd, leevendama ebastabiilsuse ohte ning parandama majandusarengut oluline on, et liitumisprotsessi hinnangud oleks tõesti äh, individuaalselt riigi äh, saavutustele põhinevad. Bulgaaria eesistumise ajal soovime astuda iga kuue riigiga samme edasi, see tähendab Serbia ja Montenegroga uute peatükkide avamist, Makedoonia puhul toetame valitsuse jõupingutusi äh, lähemas perspektiivis äh, suurte reformide läbiviimisel ning soovime siis äh, kunagi anda ka soovituse alustada liitumisläbirääkimisi. me oleme veendunud, et Albaania suudab ka reforme kiiremini läbi viima, viia, mis tähendab, et võib ka vastu, vastu võtta poliitilise otsuse alustada läbirääkimisi ning ootame ka Euroopa perspektiivi tugevdamist Bosnia ja Hertsegoviina jaoks öö, äh, nii nagu oli see kirjas ka Euroopa Komisjoni küsimustikus, mis, millega hinnatakse Bosnia-Hertsegoviina valmidust. ning ootame ka edasisi samme viisarežiimi liberaliseerimises. kokkuvõttes on meie suhted hea investeering rahusse ning jõukusesse Lääne-Balkanil, see toetab äh, terve selle regiooni, aga ka Euroopa Liidu stabiilsust, aitäh! From suur tänu, hea kolleeg Bulgaariast. järgmisena väliskomisjoni töörühm, Lääne-Balkani töörühma esimees Euroopa Parlamendist, äh, ainus Eduard Kukan. suur tänu, äh, esimees kõigepealt äh, sooviksin ma tervitada kõiki äh, parlamendi esindajaid, kes äh, sellel olulisel sündmusel osalevad praegusel ajahetkel ja praeguses kohas Euroopa Parlamendis. ma ei taha levitada kohustuslikku optimismi, aga võin julgelt öelda, et ma tunnen, et laienemisprotsess on saamas uut hoogu mõningad positiivsed märgid äh, tulenevad piirkonna riikidest, samas Euroopa institutsioonid on rohkem hakanud keskenduma integratsiooni tegevuskavale Lääne-Balkani piirkonnas. ma loodan siiralt, et tulevased Euroopa eesistujad pühendavad rohkem tähelepanu piirkonnale ja selle poliitilisele arengule. kuulasin tähelepanelikult eelkõnelejaid Ehm, näiteks Bulgaaria parlamendist, kes eh, oma kavadest väga tõsiselt rääkisid Lääne-Balkani tegevuskavaga edasiliikumise osas, võtame teie sõnu kõiki väga tõsiselt eh, ja väga paljud ootused on seotud teie ja tulevaste teiste eesistujatega, kes on piirkonnast või riikidest nagu Austria, kellel on vajalik kogemus sellest piirkonnast ma leian, et need ootused on õigustatud ja realistlikud. seega palun arvestage sellega. mitmed valimisvoorud äh, on piirkonnas viimasel aastal aset leidnud. me oleme näinud mõningaid riike, mis liiguvad edasi oluliste reformide rakendamisega. kaks äh, liitumisprotsessi riiki on äh, Äh, püsivalt edasi liikunud läbirääkimistes. samuti peab nentima, et positiivsed signaalid on tulemas ka Euroopa Liidu poolt, nagu paljud teist juba mainisid, nagu äh, komisjoni presidendi härra Junckeri sõnavõtus olukorrast riigis õhkkond integratsiooniprotsessi ümber on saanud uut hingamist ja ma loodan, et see võimaldab teistel riikidel piirkonnas käivitada läbirääkimised järgmise aasta jooksul. samas liitumisprotsess vajab äh, uuendatud tegevuskava. mitmed takistuskivid äh, kogu piirkonnas vajavad eemaldamist kõikides riikides on probleeme korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega. mitmetel juhtumitel näeme me olukorra halvenemist äh, meediavabaduse valdkonnas, demokraatlike institutsioonide nõrkust, probleeme õigusriigi põhimõttega või poliitilise kultuuri puudumisega seoses. Need tihtipeale viivad äh, tee destabiliseerumiseni, reformiprotsessist kõrvalekaldumiseni või siis kogu protsessi takistamiseni. see toob meid küsimuseni, mis on protsessi perspektiiv ja milline peaks olema meie visioon järgmise perioodi jooksul. selleks, et edasi liikuda, peaksime varasemast laienemisest äh, ja protsessist õppima Euroopa Liidu liikmesus on oluline intsentiiv äh, muutusteks ja me ei tohiks seda alahinnata. meie eesmärk peaks olema selge, Euroopa integratsiooniprotsess piirkonnas peab seisma õigel rajal ja eelkõige käsitleme demokraatia arendamist õigusriigi stabiilsuse ja julgeoleku toetamisel piirkonnas. me peaksime püsivalt panustama kandidaatriikide tegevusse kas ametlikus poliitilises kontekstis finantsabi kaudu reformiprotsesside elluviimiseks või pühendumus laiematele Euroopa Liidu projektidele või projektidele, mis tekitavad inimesevahelisi kontakte. veelgi enam, me peaksime leidma uusi viise, kuidas panustada, kas siis piirkonna sidumisest transpordi või energiavõrgustikega peaksime mõtlema ka suurema tunnustamise peale poliitilistele küsimustele Lääne-Balkanil, luues Euroopa Liidu erisaadiku piirkonda. integratsiooniprotsess on kahepoolne piirkonnale pühendudes peaksime me ootama ka selget pühendumust reformikavadele ja jagatud väärtustele. kahjuks ei ole see alati nii viimastel aastatel oleme näinud mitmeid raskusi ja kriise, mis on takistanud integratsiooniprotsesse teatud riikides. eriti, mis puudutab sisepoliitilisi kriise, kas lähtudes demokraatlike institutsioonide nõrgusest, õigusriigi või poliitilise kultuuri puudumisest või autoritaarsete juhtide tõttu. Need üheskoos soovidega poliitiliste äh, Äh, erimeelsuste lahendamise boikottide kaudu tihtipeale viivad äh, destabiliseerumiseni ja kaldu, viivad kõrvalekaldumisele reformidest ja integratsioonist. ma ei hakka riike nimetama, te teate isegi, kellest ma siin räägin seega selleks, et edasi liikuda, peame me uuendama oma pühendumust Äh, kahepoolselt nii Euroopa kui ka Lääne-Balkani riikide poolt me peame äh, paika panema eesmärgid ja laienemise taaskord tooma kõrgemale oma poliitiliste eesmärkide hulgas. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Kukan, ütleb esimees ja sooviksin tänada teid suurepärase töö eest Lääne-Balkani valdkonnas, olete justkui nende kuue riigi isa Euroopa Parlamendis. ja nüüd saab sõna Euroopa ja Kesk-Aasia äh, asedirektor Euroopa välisteenistuses proua Angelina Eichhorst. suur tänu, esimees, lugupeetud liikmed, mul on hea meel siin olla me oleme kuulnud äh, väga palju ühehäälsust ja, ja väga huvitav on kuulda seda, et äh, erimeelsused on väga vähesed, tahaksin keskenduda nüüd kolmele elemendile, kui tohib. kõigepealt, mis puudutab äh, võimalusi ja tahaksin kokku võtta metafooriliselt need uued peatükid, mis meil on. peatükk ränne ja julgeolek mis on kõrge välispoliitika kõrge esindaja proua Mogherini oluliseks prioriteediks Belgradi-Pristina dialoogi uus faas ja uued võimalused ka selles osas, mida on hõlbustanud kõrge esindaja töö ning samuti ka see, millele viitas president Juncker uue strateegia tutvustamisel järgmiseks aastaks kus juba äh, oma kõnes ta tõi välja selle lähenemise, tegemist on uute võimalustega, millega kaasnevad väga paljutõotavad äh, ootused, nii kuulsime seda ka praeguselt ja tulevaselt eesistujalt. tegemist on suurepäraste võimalustega, see annab meile uut hingamist äh, tegutsemises. nüüd on küsimus liikmesriikide parlamendi tegudes ja siinkohal tahaksin ma viidata, et loomulikult äh, kõik teie lähtute rahva tahtest ja kui vaadata olukorda Euroopa Liidu sees, siis toetus laienemisele ja liitumisele integratsioonile Euroopa Liidus on ainult nelikümmend kaheksa protsenti kolmekümne viiest kuni kuuekümne prots-, viie protsendile riigist riiki ja väga palju tööd on selles osas vaja ära teha ja ütleksin, et see on väike öö, kontrast toetusega, mida me näeme Balkani piirkonnas, kus on kõrge toetus Albaaniale, kaheksakümmend kuus protsenti ja nelikümmend kaheksa ainult Serbias, aga siiski pool, klaas on pooltäis ja ülejäänud on nii-öelda hapnik ja me peame sellest lähtuvalt üheskoos tegutsema. tegemist on suure väljakutsega, et tagada, et me saame Äh, rahva arvamusega edasi liikuda äh, ülejäänud aja jooksul ja mul on väga hea meel, et nii paljud äh, noored siin täna on kohale tulnud, kakskümmend viis protsenti ja sealhulgas ka härra Fleckenstein, kakskümmend viis protsenti rahvastikust Lääne-Balkanil on sündinud pärast tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandat aastat ja ka paljud teist siin ruumis ja see on, seega on väga oluline, et me vaatame tulevikku selle noore põlvkonnaga, kes on täna siin kohal, aga peame arvesse võtma ka neid, kes on seal kohapeal ja me peame kõik meie ametnikud öö, eh, omalt poolt, aga ka parlamendisaadikud peavad näitama, et parlamendid saavad toimida ja ka nendes kuues Balkani riigis ja samas on meil ka teatud probleeme nende äh, riikide parlamentide toimes, toimimises ja küsimusi, mis vajavad lahendamist, me kõik mõistame, mis on võimuparteide roll ja koalitsiooni roll, aga oluline seadusandlus vajab äh, vastuvõtmist selleks, et Euroopa integratsiooni teel edasi liikuda ja paljud fraktsioonid äh, blokeerivad neid füüsiliselt see tõstatab küsimusi, kuhu riigid äh, tahetakse edasi viia tulevikus. jään ootama koostööd, eriti just järgmisel kuuel kuul äh, kõrge välispoliitika kõrge esindajaga proua Mogheriniga ja parlamendi ja liikmesriikide ja kõigi teiega, kes te olete siin, ja selleks, et paljud mainitud äh, teemad tänasest realiseeruksid, aitäh! suur tänu, proua Eichhorst! Need olid äh, sõnavõtjad äh, rahvusparlamentide Euroopa Parlamendist ja välisteenistusest ja nüüd oleme valmis äh, küsimuste-vastuste vooruks. praegusel hetkel on kuusteist kolleegi soovinud sõna võtta ja teeksin ettepaneku, et me piirduksime maksimaalselt kolme minutiga ja alustuseks annaksin sõna Knut Fleckensteinile, kes on Albaania raportöör, palun. aitäh, räägin saksa keeles. ma ei tea, kuidas teil läheb, armsad kolleegid, aga mulle tundub, et ma olen juba nii mõndagi varem kuulnud sellest, mida täna arutelus mainiti. seetõttu saan teha lühidalt. me kõik teame, et kui vaadata äh, kaardile, siis sellest piisab, et näha, et äh, Lääne-Balkani riigid asuvad tõesti Euroopas. ning me peame näitama Euroopa institutsioonina, Euroopa Parlamendina, et me tõesti soovime neid riike enda rüppe see aeg, mis meil kulub läbirääkimisteks, reformide läbiviimiseks, on pikem, kui me arvasime ja need ref-, see e, aeg kestab veel edasi. ning Euroopa Liit peab olema tähelepanelik, et see integreerimise lähenemisprotsess ei muutuks bürokraatlikuks tehnokraatseks koletiseks. me ei tohiks läbi rääkida tagatubades selleks, et ühel päeval saaks avada uue peatüki kõikide rõõmuks, ükski inimene ei tea, mida see äh, peatükk üldse tähendab. seetõttu ei peaks me siin praegusel hetkel äh, loenguid pidama, vaid vaatama ka äh, enda peale, reformid peavad liikuma kiiremini, oluline on ka nende ellurakendamine, see on tõsi, aga meie Euroopa Liidus peame ka paar asja korrigeerima, me peame olema sidusamad nii sise- kui välissuhtluses. noored inimesed, kes siin neid äh, pabereid üleval hoidsid, mida nad ei tohi teha, äh, nad, äh, seal oli kirjas viisa liberaliseerimine Kosovo jaoks, jah, tõsi ta on, mina arvan ka nii, oleks viimane aeg ka meie enda inimestele Brüsselis survet avaldada, et see läbi läheks, sest sellel riigil on küll probleeme lahendada aga probleeme on ka Euroopa Liidus. meil on ka inimesi ja riike, mis pole täpselt kõiki reegleid täitnud. seega ma arvan, et me peame siin olema selgemad, Albaania on justiitsreformis palju rohkem ära teinud kui paljud teised, samas teistel riikidel on muid edusamme, seetõttu on minu arvates vale, kui komisjoni president äh, toob välja kaks riiki, kus reformid on edukad ning teisi ta ei maini. seega minu arvates tuleks tema sõnu paremini tõlgendada ning viimane asi, me peame näitama, et me soovime neid inimesi. viisa liberaliseerimisest alates pole mitte midagi rohkem tehtud, mida inimesed tõesti näeks äh, oma silmaga, et, et on saavutatud. seetõttu mina ja minu fraktsioon leiame, et me peame tegelema kiiresti edasi rändlustasudega, nende kaotamisega nende riikide jaoks. seda ootavad nii ettevõtted kui ka näiteks noored inimesed, me peaksime tõsiselt sellega tegelema. viimane lause. kui meie Euroopa poliitikud oma valijatele selgelt ei ütle, et on oluline, et Lääne-Balkani riigid meie hulka kuuluksid, mitte ainult ei ela meie kõrval, siis ei ole ka imestada, et valijad meie liikmesriikides öö, äh, ei lase ennast veenda selles küsimuses. ehk siis kui me tõesti arvame, et kõik võidaksid sellest protsessist, siis me peame seda ka öö, otse välja ütlema, mitte ennast, enda pead liiva alla peitma, aitäh! aitäh, kolleeg Knut Fleckenstein. järgmine kõneleja kõn-, järgmised kõnelejad on liikmesriikide parlamentide esindajad ning antud juhul vist tuleb sõna anda Itaaliale esimesena. sest me jagame teie valu Itaalia maailmameistrivõistlustele mitte pääsemise eest, seega kolleeg Maria esimesena. Grazie Presidente, non abbiamo iniziato bene per la verità, però proveremo a recuperare Desidero... aitäh, äh, jah, algus oli küll halb, aga vast tulevik on parem. ma tahaksin tänada volinik Haani ja teisigi volinikke ning tahaksin teid tänada ka selle kirjaliku vastuse eest, mille me saime parlamendis, see puudutas siis laienemispoliitikat Äh, seal öeldakse ka, et on vajalik tagada, et lainemisprotsess on usaldusväärne, sest Euroopa usaldusväärsus on oluline meie suhetes nende riikidega. peale selle peab see protsess olema kahepoolne. riigid peavad läbi viima reforme ning siis peab Euroopa Liit täitma oma lubadused. edu sõltub väga sellest, et äh, tõesti oleks kaasatud ka regionaalsed osapooled. seda näitas ka Horvaatia juhtum. aga oluline on ka, et Euroopa Liit saadaks välja õiged sõnumid. noored inimesed ei tohi pettuda. see, mida volinik ütles, Äh, põhiõiguste ja õigusriik, äh, riigi ja majanduskasvu ja muude reformi äh, kohta, mis vastaksid Kopenhaageni kriteeriumitele, seda ma toetan. samas on oluline toetada ka avalikkust kodanikuühiskonda ning näidata neile, milliseid positiivseid mõjusid võib kaasa tuua laienemine juulis osales Itaalia ka Trieste tippkohtumisel, seal tegime ka e-, energia ja muude ühenduste loomise kallal suuri edusamme. võeti vastu tegevuskava regionaalseks ühenduste loomiseks. ka härra volinik rõhutas seda, e-, et e-, seda mitte selleks, et luua mingisugust alternatiivi laienemisele, vaid tugevdada, selleks, et tugevdada laienemisprotsessi. jah, me peame olema ka järjepidevad oma töös ning tahaksin rõhutada, et Bulgaaria eesistumise ajal peaks ellu viima ka parlamentidevahelise, peaks kokku kutsuma selle eh, parlamentidevahelise julgeolekualase konverentsi eh, kui seal ei võeta vastu mingit konkreetset lõppdokumenti, äh, mis võib ka juhtuda, sest need teemad on väga äh, vastuolusid tekitavad, aga äh, peab vastu võtma ikkagi ka lõppdokumendi, sest see on strateegiliselt väga tähtis Euroopa Liidu jaoks. nüüd laienemise juurde pärast kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta pausi, kui toimus ka Türgis putš ja president Erdogan laiendas oma võimu tuleb nüüd hakata Lääne-Balkanil selle asjaga edasi minna. me peame tagama tõesti tõelise heaolu, mida, mis on võimalik ainult Euroopa Liidu liikmelisusega. aga sellega ei tohi ohu, aga seda tuleb teha ka selleks, et parandada Euroopa Liidu julgeolekut, julgeolekuolukorda näiteks terrorismivastase võitluse läbi selle laikaks, äh, aga samas on ka probleeme, nagu näiteks regionaalne stabiilsus, põhiõiguste austamine, me räägime siin ju äh, meie kõigi strateegilistest huvidest. suur tänu! jätkame Horvaatia kolleegiga. Miro Kovač, palun! Thank you so much aitäh, esimees. David, mul on väga hea meel täna Brüsselis viibida ja väga oluline on, et räägime just Lääne-Balkani riikidest. kolme mõtet tahaksin teiega täna jagada esiteks on väga julgustav, et Euroopa Komisjoni president härra Juncker olukorrast äh, liidus kõnes mainis äh, Lääne-Balkani riike ning tsiteeriksin, kui soovime rohkem stabiilsust oma naabrus, naaberriikides, siis peame jätkama tõsiseltvõetava laienemisperspektiiviga Lääne-Balkani riikidele. see on väga oluline, kuulasin hoolikalt äh, ka peadirektori sõnu, väga julgustav on see, et ka Euroopa Liidu Nõukogus pea, peaministrite ja valitsusjuhtide vahel on äh, toimunud arutelu Lääne-Balkani riikide kohta pärast seitsme, seitset aastat, kui ma õigesti mäletan. olen härra Fleckensteiniga täiesti nõus ning ka teiega, David. nimelt Lääne-Balkani riigid on meie mandri südames seega me peame hoolitsema ka selle Euroopa osa eest. meie peame olema seal peamine mõjutaja ja ei ole vastuvõetav, et liidu välistel jõududel on rohkem mõjuvõimu seal kui Euroopa Liidul. see olukord tuleb lahendada, me peame olema teadlikud välistest mõjutajatest Lääne-Balkani riikides. kui me vaatame seda piirkonda, siis võib hõlpsalt järeldada, et seal võib tõusetuda mitmeid ohte. Bosnia-Hertsegoviina Serbia Vabariigi referendumi küsimus võib tõusetuda, samuti on küsimus veel Belgradi Pristina vahel, samuti on probleem albaanlaste ning makadoonlaste vahel. ning samuti on ohuks üle kogu maailma terrorirünnakud keegi juba ka mainis, et meil on suured tugevad välised jõud, kes tegelevad hübriidsõja edendamisega, see on meie reaalne olukord, seega me peame säilitama Euroopa perspektiivi. Horvaatia on esimene riik, millel õnnestus assotsiatsiooni protsess edukalt läbida, see näitab, et on võimalik eh, teha edusamme on võimalik riiki muuta ning saada Euroopa Liidu liikmeks. Euroopa Liit peab palju rohkem ära tegema OECD-s selleks, et äh, edendada lepitusmenetlust piirkonnas, peame arendama dialoogi selles osas, mis toimus üheksakümnendatel aastatel, me peame rääkima sellest, kes vastutas selle verevalamise eest. see on inimeste jaoks väga oluline ja ma olen veendunud, et see kiirendaks ka laienemisprotsessi. suur tänu! We now come to our next speaker from France, Madame aitäh ja Prantsusmaalt proua Liliana Tangui. palun. Merci. Euh, suur tänu, lugupeetud esimees. ma tahaksin siinkohal üles näidata kiindumust, mida Prantsusmaa äh, leiab Lääne-Balkani mm, suunal, nii nagu tuletas äh, vabariigi president Emmanuel Macron meelde Sorbonnis peetud kõnes. Euroopa Liit peab toetama Lääne-Balkani riike kui nad täidavad äh, nõudmisi, mis puudutab põhiseadust ja demokraatiat. tahaksin siinkohal rääkida sellest, et põhimõtted, mis on seotud laienemisega äh, ning uute sammude astumine Euroopa teel, äh, nõuab seda, et kõik kriteeriumid, mis on paika pandud, peavad olema täidetud. Prantsusmaa toetab laienemist aga samas peab olema ka nõudlik Euroopa Liidu poolt selleks, et tagada protsessi usaldusväärsus. isegi kui Lääne-Balkani piirkonnas on toimunud mitmeid positiivseid arenguid viimasel ajal, on äh, samas puudu midagi olulist, millele erinevad sõnavõtjad ka viitasid. me oleme samas optimistlikud, mis puudutab reformide tahet, mida valitsused on ka väljendanud ja äh, mis peaksid kajastuma ka konkreetsete tegevuste ja reformidena, mis ka ellu viidaks. ma äh, tervitan julgustavaid edusamme läbirääkimistel äh, Serbia ja Montenegroga ja ma sooviksin äh, lõpetuseks ka saada täpsustavat infot selles osas, mis puudutab ajakava mille komisjon võiks vastu võtta läbirääkimiste avamise Albaaniaga ja Jugoslaavia endise vabariigi Makedooniaga. ja veel kord sooviksin meelde tuletada, et Prantsusmaa on pühendunud eh, nende eh, teiste riikide kõrval Lääne-Balkani eh, lähenemisel Euroopa Liiduga, aitäh! Merci, madame! aitäh! nüüd äh, saab sõna kolleeg Euroopa Parlamendist, härra Epidideios, palun. aitäh, esimees! esmalt soovin omalt poolt samuti meie külalisi tervitada, soovida neile edu nende teel Euroopa Liidu liikmeks saamisel. minul on kaks küsimust Albaania esindajale mõnd-, mõne aja eest ütlesite, et üks elemente, milles teie riik on edusamme teinud, on hea naaberlikud suhted oma naaberriikidega. mis puudutab Kreekat, siis mina saan öelda, et see ei vasta tõele teie riigil on territoriaalseid nõudmisi Ipiruskoldi piirkonnaga seoses ning äh, olete aastaid rikkunud Kreeka vähemuse inimõigusi Lõuna-Albaanias. Te sekkute äh, valimistesse, see ei ole vastuvõetav Albaania ei, on konfiskeerinud ega pole tagastanud äh, äh, vähemusgruppidesse kuuluvate inimeste vara. oleme näinud, kuidas äh, on skeemide kaudu eemaldatud inimestelt vara ja, ja mingi viimast, eelmisel suvel Trimadases, Trimadase kirikus nägime, mis toimus ning äh, nüüd äh, nõuate te kirikusse sisenemise eest inimestelt tasu. kas te leiate, et see on siis äh, heanaaberlike suhete edendamine? ning minu teine küsimus. miks te püüate Kosovoga liitu luua? Thank you. aitäh, härra Richard Maier, Poola. Is that you? No, do we have to answer to the question? Well, I, I would suggest why don't you Albanians teeksin ettepaneku, et Albaania kolleegid räägivad Kreeka kolleegidega kahepoolselt, väga alati, alati on ju hea, kui kuldse koiniku, koidiku esindaja räägib otse albaanlastega, nüüd härra Richard Maier, Poola. see Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę się suur tänu kutse eest ja selle võimaluse eest täna teiega siin kohtuda, et saaksime arutada Lääne-Balkani küsimust. daamid ja härrad, Poola toetab Euroopa Liidu avatud uste poliitikat, laienemispoliitika on kõige parem tagatis meie julgeolekule, stabiilsusele ning sotsiaalsele arengule, majanduskasvule, samuti ka Lääne-Balkani riikidega heanaaberlike suhete hoidmisele. Euroopa julgeolek sõltub oluliselt selle piirkonna julgeolekust, see piirkond on osa Euroopast ning seega peaks olema meie võ sõpradel võimalus peatselt Euroopa Liiduga ühen-, ühineda. kutsun teid üles vaatama Lääne-Balkani riike teise nurga alt Euroopa Liidu kodanikud pärast rändekriisi ja Brexitit eh, ootavad eh, suuremat läbimurret, nad tahavad näha edulugu. kui me võtaksime vastu Lääne-Balkani riigid Euroopa Liitu, siis just see olekski see edulugu, mida me ootame, kuna Euroopa integratsioon on alati eh, kahepoolne ühest küljest me ootame uutelt äh, liitujatelt, et nad kohandavad ennast vastavalt Euroopa väärtusele ja väärtustele ja viivad läbi reformi, aga samas võidame ka meie sellest äh, protsessist, kuna saame kaasajastada Euroopa Liitu seestpoolt. see aga peab lähtuma demokraatlikest väärtu-, väärtustest ja just seda vajab Euroopa Liit praegu kõige rohkem. julgustan kolleege rahvusparlamentidest toetama selle piirkonna Lääne-Balkani riikide parlamente nii, et neil oleks võimalus võimalikult kiiresti Euroopa Liiduga ühineda. võime jagada oma kogemusi, resolutsioone, mille oleme vastu võtnud. et nende liitumine ei osutuks bürokraatlikuks luupainajaks, aitäh! suur tänu, kolleeg! härra Kristjan Tiibring Jerder Norrast, palun. suur tänu, esimees. Lääne-Balkani piirkonna areng on meie kõigi jaoks äärmiselt oluline. kõnelejal pole mikrofoni. Economic... see on oluline, kui me soovime tagada majandus, majanduse ja ühiskonna stabiilsuse selles piirkonnas. võttes arvesse pingelist ajalugu, peame ühiselt edendama positiivseid arenguid. Euroopa koostöö integratsioon on väga oluline vahend selleks. pikka aega on Norra toetanud Lääne-Balkani riike ning koostööga toetame riiklikke reformikavasid koos Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste doonoritega soovime kahekordist, kordistada eelarvet, eh, toetuseelarvet sinna piirkonda, see tähendab kaheksateist koma viie miljoni euro asemel kolmkümmend seitse miljonit eurot aastal kaks tuhat kaheksateist. peamised prioriteedid aastal kaks tuhat kaheksateist on edendada piirkondlikku koostööd, sotsiaalmajanduslikku arengut, häid valitsemistavasid ja võitlust organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga. Norra suurendatud eelarvel on üks eesmärk, nimelt tagada kestlik, kestlik areng kõigis nendes valdkondades. sellest on kasu kõigile selle piirkonna riikidele, aga ka Euroopale laiemalt. samas ei tohi me unustada pikaajalisi eesmärke, nimelt äh, et see piirkond ei sõltuks pikaajaliselt välisest äh, fina-, välistest finantsvahenditest. Euroopa Majanduspiirkonna ja Nor-, Norra grandid, millega su-, toetatakse ka Euroopa Liidu ähm, liikmesriike, on hästi paika pandud süsteem, aga praeguses perioodis on sisse toodud ka riiklik äh, element, kolmkümmend neli koma viis miljonit eurot seitsme aasta jooksul. see uus fond tähendab, et kümme mitte Euroopa Liidu riik, liik-, riiki, ka viis eh, Balk-, Lääne-Balkani riiki saavad nendes piirkondlikus projektides osaleda. sooviksin lisada, et eh, selleks, et mis tahes majandusprojekt oleks eh, edukas, tuleb lahendada kõik konfliktid, etnilised sealhulgas selles piirkonnas, ainult nii saab tagada arengu selles piirkonnas, aitäh! suur tänu! proua Rosalia Piiro Rumeeniast, järgmisena palun. suur tänu, meil on äh, rõõm täna seda arutelu pidada, jätkan rumeenia keeles. de extindere a Uniunii Europene și äh, eforturile. Rumeenia toetab Euroopa Liidu laienemispoliitikat ja Lääne-Balkani riikide jõupingutusi Euroopa Liiduga liitumise nimel. me usume, et tegemist on geopoliitilise prioriteediga, vähemalt meie jaoks. see on oluline selle piirkonna stabiilsuse ja jõukuse jaoks. mis puudutab äh, perspektiivi kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, need on väga positiivsed, Bulgaaria eesistuja korraldab äh, tippkohtumise väga kihas keskkonnas, aga olukord on sellegipoolest keeruline. meil on vaja järjepidevaid jõupingutusi Lääne-Balkani riikide poolt, me peame nägema reforme, Rumeenia soovib äh, pidada nende riikidega pidevat dialoogi, et nad püsiksid Euroopa teel. me peame pingutama seoses strateegilise kommunikatsiooniga selleks, et äh, luua veelgi paremaid piirkondlikke partnerlusi ning luua paremaid suhteid Lääne-Balkani riikidega. me peame tagama veel suurema läbirääkimise, läbi äh,, läbipaistvuse läbirääkimisprotsessil ning me peame andma konkreetsemaid vastuseid äh, nende riikide ootustele nii siseriiklikult meie riikides kui Euroopa Liidus. valmistume ka oma Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks ning sooviksime eh, ka seal piirkonnas häid partnerlussuhteid selleks, et eh, laienemisprotsess jätkuks lähtuvalt ühistest väärtustest, aitäh! järgmisena saan sõna anda härra Josip Juratovitšile Saksamaa Bundestagist, palun! aitäh, härra esimees. mul on hea meel, et nüüd on selge, et Lääne-Balkan kuulub tõesti Euroopasse. meil on vaja Lääne-Balkanit vaja samamoodi, nagu Lääne-Balkan vajab meid. olukord Lääne-Balkanil ei ole just eeskujulik võrreldes meie demokraatiaga seal on äh, demokraatia napus, äh, valitseb äh, ning paljud inimesed sõjajärgses olukorras ei soovi Euroopa Liidust midagi teada, aga on ka positiivseid arenguid, on palju inimesi koha peal, kes elavad Euroopa vaimus. seal on selliseid poliitikuid, intellektuaale ja noori inimesi, kes ületavad piire, seovad omavahel sidemeid kuigi seal on ka palju selliseid inimesi, kes on jugonostalgilised või jugouunitaristlikud. kui me soovime seda regiooni toetada, siis peaksime me toetama just neid toredaid noori inimesi. Äh, samas on äh, umbes viiskümmend protsenti noortest Lääne-Balkani riikides äh, töötud ning paljud nendest tulevad põgenikena Euroopa Liidu riikidesse. aga teis-, teisalt on palju noori, kes on korrumpeeruvad või radikaliseeruvad. seega meil on vaja majandusarengut toetada ning ma tervitan väga seda Berliini protsessi mis on instrument selleks, et stabiliseerida seda regiooni. Berliini protsessi jaoks, äh, Berliini protsessile peaks lisanduma ka liitumisprotsess, sest majandusarenguga peab kaasas käima äh, demokratiseerimine, korruptsioonivastane võitlus ja nii edasi. ehk siis, kui me soovime äh, tõesti võidelda korruptsiooniga, peame me toetama eelkõige seda regiooni majanduslikult. loomulikult ei peaks seal toim-, toimima automaatselt, on kolmkümmend peatükki, mida tuleb võtta kõiki ükshaaval ning ei piisa mitte ainult seaduste vastuvõtmisest, vaid ka nende ellurakendamisest. minu jaoks on oluline aga mainida, et kaks riiki, ma ei saa küll igast riigist eraldi rääkida, aga Albaania Ma, Makedoonia ning Bosnia-Hertsegoviina, neid mainiksin. Makedoonia on usaldusväärsuse lakmustest meie jaoks. see demokratiseerimisprotsess, mis seal toimub, selleks on vaja kiiresti, äh, seda on vaja kiiresti toetada erinevate meetmetega, et avada neile tõesti tee Euroopa Liitu. Äh, ning meil on vaja toetada ka konflikti lahendamist Kreekaga. Äh, Euroopa Liit peaks ka siin töötama. ning teiseks, mis puudutab Bosnia-Hertsegoviinat, Serbia ja Horvaatia on minu jaoks väga olulised ning öö, nemad sõlmisid ka Daytoni rahulepingu üheskoos ning võtsid endale kohustuse, et nad ei öö, toeta mitte ainult oma rahvuskaaslasi Bosnia-Hertsegoviinas, vaid tervet riiki selleks, et seal aidata kaasa demokratiseerimisele. kokkuvõtteks on väga oluline, et Sofias, Bulgaarias toetataks ka seda proaktiivset Euroopa liitumisprotsessi, sest Euroopa on ju äh, rahuprojekt, mitte ainult öö, majandusprojekt. nii saame me ka tõsta Euroopa Liidu usaldusväärsust Lääne-Balkanil, aitäh! aitäh, härra Juratovitš! suur tänu ka selle eest, et te tõesti Saksamaa Bundestagis ka toetate neid riike. järgmine kõneleja Euroopa Parlamendist, Horvaatiast, härra Pitsula. Thank you, Mr Chairman, dear colleagues. I would like to quote Mr aitäh, härra esimees, härra kolleegid, tahaksin tsiteerida härra Danielsoni, kes tsiteeris härra Junckerit. selge ja kindel Euroopa perspektiiv Lääne-Balkani riikide jaoks. härra president mainis kahe tuhande kahekümne viiendat aastat järgmise laienemisvooruna. ma mäletan neliteist aastat tagasi Euroopa eh, Ülemkogul Thessalonikis väljendati esimest korda Euroopa perspektiivi olemasolu Lääne-Balkani riikide jaoks, aga senini on liitunud ainult Horvaatia. kas seekord läheb teisiti? see sõltub sellest, kuidas Euroopa Liit näeb omaenda tulevikku. milline saab Euroopa Liit olema järgmise laienemise ajal? pärast mitmeid ebameeldivaid sündmusi pärast finantskriisi kahe tuhande kaheksandal aastal küsib ka Euroopa Liit endalt, kuidas edasi minna. julgeoleku täiesti aru, julgeolek täiesti arusaadavatel põhjustel on muutunud peamiseks probleemiks. aga mitte ainult Euroopa Liitu ei ümbritse see tuli, vaid ka Lääne-Balkani riikide naabruses on omad probleemid, näiteks sõjad Ukrainas ja Lähis-Idas, mitte Euroopa Eh, illiberaalsed riigid, kes, mis soovivad eh, oma mõjuvõimu seal regioonis suurendada, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal hetkeks eh, sattus Lääne-Balkan põgenikekriisi tõttu jällegi Euroopa poliitilisele kaardile. see rõhutas veel selle regiooni tähtsust Euroopa julgeolekule. me peame mõistma, et Lääne-Balkani riigid ei ole ainult meie lähinaabrid, vaid nad on tegelikult meie sisehoovis Euroopa Liidus. aga küsitakse veel, veel ühte küsimust, kas seda demo-, demokraatiat seal piirkonnas, seda vahetatakse välja stabiilsuse vastu, kas suudetakse täita Euroopa poolt oma kohustusi Lääne-Balkanil, me peame tugevdama oma tegutsemist seal regioonis, me ei peaks toetama lihtsalt tugevaid liidreid äh, selleks, et nad kaitseks meid äh, migrantide eest, vaid me peame toetama majanduslikke võimalusi eh, kodanike jaoks ning samuti poliitilist pluralismi. Thank you, Tonino. Now I would give the floor to Mrs, Mrs Zuan. aitäh, nüüd kolleeg Zuana. From Italian parliament. Itaalia parlamendist. Sì. Eh, eh, buonasera, sono dalla Zuanna del Senato italiano. Eh, aitäh, mina olen Itaalia senatist. ja soovin siin kõnelda koos äh, Sovoga parlamentaarse koostöörühma liikmena tahaksin välja tuua paar aspekti, me peame tagama, et Euroopa Liidu liikmesriigid kõigepealt tunnustaksid Kosovo iseseisvust, seda ei ole endiselt juhtunud. me peame avaldama moraalset ja diplomaatilist survet ka teistele riikidele, mis ei ole veel Kosovot tunnustanud. loomulikult tuleb tegeleda ka Kosovo majanduse integreerimisega ning me peame nendega koostööd tegema ka terrorismivastases võitluses. seetõttu on kahju, et septembris lükati jällegi tagasi Kosovo liitumine äh, Interpoliga. ei saa ju võidelda terrorismiga, kui Kosovot Interpoli ei võeta, kus, mille raames politsei teeb ometigi koostööd. siis viisade küsimus. loomulikult on see Kosovo jaoks problemaatiline teema, aga seda ka Euroopa Liidu jaoks meie riikides elab palju Kosovare, Itaalias on neid juba nelikümmend tuhat. kaks-kolm protsenti Kosovo inimestest elab tegelikult Itaalias. see on märkimisväärne kogus. ja kui soovida vähendada bürokraatiat ning parandada politseil ning riigiametitel Äh, riigiametite suhtlust nende inimestega, siis on vaja meil ka viisarežiimi liberaliseerimist, meil on vaja hädasti edasist integratsiooni. sellest tahaks kasu Kosovo, aga nii, nagu ma ära märkisin, võidaks ka Euroopa Liit, aitäh. aitäh, härra Zoona. nüüd Dimitrios Semanoliidis Kreekast, Kreeka parlamendist. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η προοπτική περαιτέρω διεύρυνσης της... Aitäh! edasise laienemise võimalus. eelkõige laienemise võimalus Lääne-Balkanile on Kreeka jaoks keeruline valik. loomulikult peavad need riigid täitma Kopenhaageni kriteeriumid nagu ka kõik teised tingimused. ühist tulevikku Balkanil ei saa üles ehitada rahvuslusega, nii nagu see on toimunud minevikus, samuti ei saa seda üles ehitada öö, mingite kolmanda osapoole plaanide põhjal. meil peab olema ühtne Euroopa nägemus ning me peame tegema rahvaste vahel koostööd. tee Euroopa Liitu peaks põhinema uuel koostöövaimul rahvaste vahel seal piirkonnas. Balkan on Euroopa Liidu jaoks ääretult tähtis. sealt piirkonnast on tulenenud minevikus sõjad, aga tänapäeval võib sealt tuleneda uus majanduskasvu mootor. me ka toetame endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia liitumist, aga loomulikult tuleb täita eeltingimused, eelkõige tuleb tagada heanaaberlikud suhted kuhu kuulub ka nime küsimuse lahendamine nii, et kõik on rahul. mis puudutab Kopenhaageni kriteeriume, siis to-, toetame ka oma naaberriigi Albaania liitumist. loomulikult tuleb teatud prioriteete arvesse võtta, mis on seotud äh, justiits- ning avaliku halduse reformiga ning ka inimõiguste kaitse ning vähemuste diskrimineerimise vastase võitlusega. nagu võib näha kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembri nõukogu järeldustest, siis Albaanias peavad olema kõikide vähemuste õigused, kaasa arvatud öö, õigused kinnisvarale tagatud. loomulikult Euroopa Liit peab töötama Lääne-Balkani liitumise nimel, eeldades, et need riigid austavad ka Euroopa Liidu põhimõtteid, eelkõige õigusriigi põhimõtet ning head naaberlikke suhteid. aitäh! nüüd Branko Tomašević Montenegrost. Gospodo, cijenjeni predsjedavajući, čast mi je što prisustujem ovom skupu. aitäh, proua esineja, mul on suur au osaleda tänasel üritusel ja esindada siin Montenegrot, riiki, mis on saavutanud päris palju liitumisprotsessis, nagu eile ümarlaualgi öeldi. tänasest teemast nüüd tahaksin öelda, et Lääne-Balk-, Balkani riikide pühendumus mängib olulist rolli liitumisprotsessis, aga sama tähtis või isegi veel tähtsam on Euroopa Liidu suhtumine, selle liikmesriikide toetus nendele riikidele ning laienemispoliitikale. seetõttu rõhutatigi ümarlauas nii palju hiljutisi Euroopa Liidu poolseid sõnumeid laienemisprotsessi kohta selles mõttes on äh, president Junckeri ja ümarlaua sõnum väga selge. mitte ainult Euroopa Liidu laienemise asjus, vaid ka Euroopa Liidu sisemise ühtsuse tugevdamise asjus. president Macron septembri lõpus oma kõnes Sorbonnis ütles ka, et Euroopa Liidu laienemine peaks olema jällegi üks prioriteete on väga oluline, et komisjoni laienemisstrateegia äh, avaldataks järgmise aasta veebruaris, see avab uue perspektiivi tervele piirkonnale, see strateegia kahe tuhande kahekümne viienda aastani ei tähenda seda, et see peaks olema liitumiskuupäev. kui mõni riik täidab tingimused varem, siis on Euroopa Liit avatud liikmelisusele, see on Montenegro jaoks eriti tähtis, sest Montenegro liitumisprotsessis saavutanud kõige rohkem tänu oma pikemaajalisele pingutusele. meie NATO liikmelisus ja Euroopa Liidu liikmelisus on Montenegro jaoks pärast iseseisvum-, taasiseseisvumist täht-, kõige tähtsamad prioriteedid olnud. esimese eesmärgi saavutasime ning oleme liitunud lähem-, liikunud lähemale ka teisele seetõttu on Montenegro ja Euroopa ja ülejäänud sealsete riikide jaoks Euroopa Liidu perspektiiv väga tähtis. kordan üle, Montenegro kavatseb teha kõik, mis vajalik selleks, et läbi, liitumisläbirääkimised lõpule viia ning ühineda Euroopa Liiduga. senini oleme avanud kolm, kakskümmend kaheksa peatükki, millest on esialgselt suletud kolm. me oleme alati valmis avama ka ülejäänud peatükid ning me loodame, et läbirääkimistega minnakse edasi nii, et lähikuudel saab avada veel järgmised peatükid. me oleme pühendunud sellele, et täita eeltingimused ning järgmisel aastal kavatseme saavutada veelgi edu, kaasa arvatud valdkondades nagu õigusriik, kus me oleme juba ellu rakendanud uusi reforme. kuigi äh, läbirääkimiste edu sõltub eelkõige meist, siis Euroopa Liidu liikmesriigid otsustavad selle kiiruse ning kalendri üle vastavalt nende enda strateegilistele eesmärkidele ning me loodame, et strateegia avaldamine aitab kaasa ka läbirääkimiste kiirusele lähiajal järgmisena Kandil Luksemburgist. Uh, suur tänu selle kohtumise korraldamise eest, on suurepärane võimalus parlamendisaadikutega ja kolleegidega Lääne-Balkani parlamentides teemat arutada. tegemist on teise parlamentidevahelise kohtumisega täna ja kui päevakord mulle saadeti, siis oli ka volinike sõnavõtt seal kirjas, hommikul mi-, äh, volinik Mimitša ja pärastlõunal volinik Haan, väga kahju, et kumbki neist ei ole siin, meil oleks väga huvitav ka nendega dialoogi pidada. mul on väga hea meel sellest, et äh, peadirektor äh, härra Kristjan Danielson sõna võttis ja mul on hea meel, et tema äh, Äh, viitas lepitusele, mis minu jaoks on äh, olulise väärtusega, meie kõigi jaoks oluline sammas Euroopa Liidus ja see on ka parim ravim äh, natsionalismi vastu. tahtsin Lääne-Balkani kolleegidele siinkohal öelda, et minu riik Luksemburg toetab Euroopa Liidu laienemist Lääne-Balkani suunal iga aasta ähm, see arutelu käigus viitab välisminister ka sellele ja positiivselt kommenteerib seda ka enamus meie parlamendisaadikuid. välisasjade komisjonis, mille esimees mina olen, analüüsime me iga-aastaselt äh, komisjoni poolt saadetud raporteid ja oleme väga tähelepanelikud selle info suhtes. samuti on meil hea meel ka selle uue sõnumi eest komisjoni poolt, mis äh, puudutab laienemist ehk siis põhimõtet kõigepealt ja meil on hea meel selle suure fookuse eest äh, peatükkidele kakskümmend kolm ja kakskümmend neli. õigusriigi põhimõtted, äh, demokraatia ja põhiõiguste reformid, me teame, et vabaühenduste esindajad on parimad äh, olukorra jälgijad, eriti mis puudutab demokraatiat ja vastavaid reforme ja põhiõiguste kaitset Nemad soovivad läbipaistvust, väljendusvabadust ning samuti ei karda nad tõstatada korruptsiooniteemat. minu küsimus, kas te arvate, et me teeme piisavalt Euroopa Liidus, rahastades vabaühendusi Lääne-Balkanil? kas meie rahastamine või toetus vabaühendustele Lääne-Balkanil võrreldav jõupingutustega äh, mis on meil äh, läänepartnerluse, idapartnerluse raames, seda esiteks ja teiseks, kuidas te hindaksite Euroopa Liidu toetust vabaühendustele Lääne-Balkanil, aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Jerkovitš äh, Horvaatiast suur tänu. aitäh, et andsite mulle võimaluse osaleda arutelus ja et me saime nendes olulistes küsimustes sõna võtta. ma olen täiesti nõus sellega, mida Horvaatia kolleegid äh, härra Pitsula ja Kovats on senini öelnud ja tahaksin kasutada seda võimalust selleks, et taaskord Äh, tänada sellest, kui oluline on kõik see Horvaatiale, äh, mis puudutab just välispoliitikat. Euroopa Liit ise on äh, kursis sellega, kui keeruline on laienemisprotsess ja et tegemist on pikaajalise protsessiga, aga siinkohal on näha ka teatud välistegurite mõju kõik see lõppude lõpuks äh, sisaldab teatud ohtu, nagu ka alguses mainiti, et äh, hoog vaibub, äh, see hoog perspektiivi osas. seda ei või lubada ja sellepärast ma toetan seda, et oluline on see, et Euroopa Liit jätkab toet-, demokraatia protsessi toetamist ja edendamist ja mitte ainult, on vaja täita ka juhtrolli Euroopa Liidul on kohustus tugevdada oma pühendumust ja mõju Lääne-Balkanil ning samuti on vaja jätkata keskenduda laienemisele. see on oluline mitte ainult Lääne-Balkanile, aga ka Euroopa Liidule. sellega seoses tervitan neid äh, nõukogu järeldusi äh, märtsist ning äh, president Junckeri kõnet. tegemist oli julgustavate sõnadega. me näeme, et miski tõesti loodetavasti ka realiseerub sellest tulenevalt. ja ma usun härra Junckeri sõnu ja ma loodan, et need ka realiseeruvad. loomulikult ei tohi me alla anda ja teha järeleandmisi äh, olulistes äh, nõudmistes, mis puudutavad edusamme nende riikide puhul, sest ei tohi rahul olla sellega, et nad ähm, kõrvale kalduvad. edusammud on saavutatavad just tänu äh, integratsiooni kriteeriumitele sellepärast eeldan ma, et Euroopa Liidu riigid peavad tegema piisavalt jõupingutusi, ma ei ütle, et nad seda ei teeks, aga neid on vaja suurendada, selleks, et anda nendele riikidele vajalik motivatsioon ja toetus reformide elluviimisel, mis puudutavad põhiõigusi, põhiküsimusi, demokraatia, õigusriik ja justiitssüsteemi reform, aitäh! suur tänu. Portugali parlamendi sõnavõtja äh, Vitolino Kanjas. Äh, suur tänu, esimees. oma sõnavõttu sooviksin ma alustada tervitades pühendumust, mida rahvusparlamentide esindajad on üles näidanud siin täna äh, kes esindavad äh, Lääne-Balkani riike, kes on täna siia tulnud selleks, et oma ideesid Euroopa projekti osas tutvustada. see entusiasm ja pühendumus on väga oluline äh, sisepoliitilise debati käigus, mida meie liikmesriikidena väga hästi tunneme, oma koduriikides oma kodanikega pidades, kes on mingil määral skeptilised me oleme samuti olnud äh, selles olukorras nagu teiegi, kuulates ära need tänased kõnelejad, nende entusiasm ja dünaamika äh, esindab olulist sammu edasi ja seda on vaja tunnustada. Euroopa ja Euroopa Liit peaksid mõistma selle olulisust. väga sageli ei ole poliitika mitte ainult teatud huvide kokku viimine, teatud teemad on väga kirglikud ja entusiastlikud. me ei saa oodata ja ignoreerida, et uued eh, liikmesriigid võib-olla ei, eh, ei eh, suuda kõiki neid kriteeriumeid täita, aga üldisemalt tahaksin öelda kahte asja. kõigepealt pöörduda teie poole selles osas, mis on, et on vaja vastu seista nendele sireenidele, mis väljaspoolt tulevad, nad peavad vastu pidama ja lähtuma äh, meie toetusest, nad ei peaks Euroopa välistest signaalidest ennast häirida lasta, kellega üritatakse kõrvale kallutada. Venemaa ja Hiina täidavad olulist rolli ja me peame seda muutma. tegemist on tõsise väljakutsega ja kui ei ole piisavalt lühiajalist perspektiivi, siis on mõningad reformid, äh, mis võiksid kõrvale kalduda. mina usun seda, et on reformid, äh, mille osas kutsutakse üles, mis on olulised, aga see ei tähenda, et Euroopa Liit läheks vastuollu teiste riikide mõtetega. Need ei ole mitte ainult äh, liitumisvahendid, vaid need on iseenesest olulised, kasulikud, tähtsad reformid kodanikele need on äh, olulised meie kodanikele ja neid ei tohiks äh, näha äh, ainult lähtudes tähtaegadest. lõpetuseks sooviksin öelda, et Portugal on traditsiooniliselt laienemist toetanud. president Juncker on juba mitu korda varasemalt seda maininud ja see, et iga liikmesriik või riik, kes suudab liitumiskriteeriume täita, peaks saama liituda. küsimust ei ole mingisuguse võistlusega, et kes, võidujooksuga, et kes jõuab esimesena kohale, vaid kõik, kes täidavad kriteeriumid, saavad liituda. aitäh ja nüüd Euroopa Parlamendi kolleeg härra Frunzulika. suur tänu, daamid ja härrad me räägime väga olulisel teemal. hiljuti nägin ma mõningate Euroopa juhtide deklaratsioone selles osas, et Lääne-Balkan eh, on Euroopa Liidu eh, murettekitav tagahoov, see on vale, Lääne-Balkan on Euroopa keskmes ja me peame nende integratsiooni kiirendama Euroopa suunal ja Euroopa Liiduga tegemist on olulise strateegilise Euroopa valdkonnaga ja me ei saa lubada endale sellise halli tsooni eh, säilimist Euroopas ja Brexitiga seoses peame me reageerima suurema integratsiooniga meil on vaja enam kui kunagi varem Lääne-Balkan kaasata, sellepärast et kahjuks on olukord muutumas hullemaks nelikümmend kolm protsenti Balkani kodanikest soovivad äh, mujale Euroopasse põhiliselt kolida, äh, põhiliselt Lääne-Euroopasse. ning äh, töötus on kõrgeim Euroopas Bosnia-Hertsegoviinas viiskümmend kuus või Montenegros peaaegu nelikümmend protsenti kahjuks on toetus Euroopa Liidule vähenemas kolmkümmend üheksa protsenti avalikkusest ei äh, näe, et Euroopa Liit nende majandust kuidagi toetaks. daamid ja härrad, me peame institutsioonides käsitlema seda, meil on vaja uut kava ja strateegiat Lääne-Balkanile, sellepärast et olukord on muutunud hullemaks. nagu te näete, siis uued pinged ja see olukord ei ole nende riikide jaoks selge, uued avaldused äh, Kosovost äh, seoses Montenegroga äh, või Serbiast Makedoonia suunal või Albaaniast Albaania territooriumitega seoses, mis ümbritsevad Albaaniat ja lugupeetud esimees, teie esimesena on vaja Berliin äh, Eh, protsessile lisada ka pluss, edasi liikuda uus strateegia eh, Lääne-Balkani suunal. tegemist on patiseisuga. jah, Berliini protsess on oluline selleks, et eh, seotusi, omavahelisi sidemeid delegatsiooni, telekommunikatsiooni, energia ja inimeste vahel süvendada, aga nüüd on vaja midagi enamat, sest kui jätkata aastaid sellisel viisil, siis Lääne-Balkani inimesed ei usu enam äh, nii nagu nad äh, varem äh, om-, nägid oma tulevikku Euroopa Liidus. aeg on muuta Lääne-Balkani paradigmat, aeg on välja tulla uue strateegiaga Lääne-Balkani osas. Nende tulevik on Euroopas, mitte teistes riikides selleks, et, et äh, mõju suurendada või nende majanduslikku seotust Lääne-Balkaniga äh, Äh, käsitleda. minu riik, äh, Rumeenia, toetab kõigi nende riikide integratsiooni, kõigi kuue puhul nende liitumist Euroopa Liiduga ja me peame alustama kiiremini, kui me aastaid tagasi plaanisime, eeldades, et uusi liikmesriike järgmise viie-kuue aasta jooksul ei tule. me peame alustama ühe-kahega ja jätkama sellel teel, suur tänu! suur tänu, härra Funsulika. ja kui ma õigesti aru sain, siis viimane sõnavõtja vähemalt minu nimekirjas ja selleks on härra Salan. kas keegi soovib veel sõna, kes ei ole hetkel kirjas? seega nimekiri on suletud ja järgmisena siis härra Salan. kolleeg Aeg Madjaros. suur tänu, esimees, lugupeetud kolleegid, mis puudutab Ungarit, siis me oleme väga huvitatud ja pühendunud äh, laienemisele ja küsimus on moraalses kohustuses meil äh, neid kaasata ja meie moraalne kohustus, sest mitmeid aastaid on Lääne-Balkani äh, tehtud tohutuid jõupingutusi liitumiseks ja kohalikud inimesed on pidanud tegema väga palju ohv-, ohverdusi ja see ei ole mitte ainult kohustus, aga see on ka põhimõtteline vajadus, Lääne-Balkani äh, laienemine on oluline julgeoleku ja stabiilsuse vallas, see on oluline Euroopale ja see on oluline nendele riikidele niipea kui võimalik. see, et liitumisprotsess on aeglustunud, tekitab äh, tühjuse ja see mõjutab ähm, ka teisi kolmandaid riike, kes äh, soovivad selle äh, vaakumi täita, me peame toetama neid riike, sest juhul, kui me ebaõnnestume, siis ta, võtavad teised selle koha. Jean-Claude Juncker oma olukorras riigist sõnavõtus viitis selle, viitas sellele, ta ütles, et laienemine on oluline ja avaldas toetust vaidlusi võib olla, aga see ei tähenda, et peaks kuidagi laienemist takistama me oleme valmis töötama komisjoniga selleks, et strateegilisi vajalikke dokumente ette valmistada, meil on vaja ka ajakava seoses Serbiaga, Montenegroga, selleks, et me saaksime tõesti edasi liikuda, me peame üles näitama, et me teeme edusamme, seda näitame teistele riikidele, et me oleme kursis nende edusammudega. mis puudutab Albaaniat, siis me tahame tagasi, et nende jaoks oleks paika pandud kuupäev, Bosnia-Hertsegoviina ja Kosovo loodetavasti näevad ka mõistlikke eesmärke lähitulevikus. loomulikult ei tohi unustada ka NATO-t, käesoleva aasta võib Makedooniaga algust leida läbirääkimised Bosnia-Hertsegoviinaga seoses on samuti ka tegevuskava, mis võib-olla käivitatakse. mis puudutab Ungarit, siis välispoliitika ja välispoliitika Lääne-Balkani suunal on hiljuti olnud edukas, näiteks äh, me oleme äh, äh, nõunikke saatnud Belgradi, Tiranasse ja teistesse linnadesse. me tahame neid eksperte sinna suunata selleks, et aidata kohapealseid riike liitumiste suunal ja minu arvates on see väga kasulik ja me plaanime midagi sarnast ka Kosovo osas see on meie huvides ja me oleme valmis pühenduma Lääne-Balkani integratsioonile niipea kui võimalik. suur tänu, head kolleegid, kõikide nende märkuste eest. tegemist oli äh, laiaulatuslike küsimuste ja avaldustega ja ma arvan, et kõige rohkem küsimusi olid suunatud härra Danielsonile ja seega teeksin ettepaneku, et kõigepealt annaksime talle võimaluse vastata, siis järgmisena äh, ka teistele, sealhulgas äh, proua Pentus-Rosimannusele ja ka Bulgaaria esindajale ja minu arvates härra Kukan on juba lahkunud ja kõigepealt siis härra Danielson. Uh, suur tänu, kommenteeriksin neid äh, sõnavõtte. Nad on olnud väga kasulikud mitte ainult sellepärast, et praegu toimubki arvamuste vahetus selles osas, milliseks kujuneb meie veebruarikuine strateegia äh, mitmeid äh, avaldusi kõlas siin saalis ja mitmed neist olid väga kasulikud sellest vaatepunktist. minu järeldus sellest on see, ma nägin selget kinnitust taas Euroopa Liidu poolt siin saalis sellest, kui oluline on Lääne-Balkani piirkond Euroopa Liidu jaoks ja kui oluline äh, on sellise kinnituse saamine laienemise perspektiivi osas Lääne-Balkani riikidele. ja see on oluline. teine element, millele tähelepanu juhiksin järeldusena selleks, et see saaks reaalsuseks ja seda me kuulsime ka mitmes sõnavõtus, mitte ainult Lääne-Balkani riikide parlamendisaadikute poolt, vaid ka teistelt, nimelt üleskutsed reformidele paljud nendest reformidest on juba algatatud, mõned on ka lõpule viidud, aga arutelu käigus tõusetus ka see, et ei piisa ainult reformidest paberil, tuleb tagada, et need toimiksid ka praktikas, see tähendab, et neid reforme ka rakendataks. see on seotud Kopenhaageni kriteeriumitega, nagu mainiti, aga see on seotud ka sellega, kuidas ühiskond välja näeb, kuidas need tulevikus välja näevad ning kas ühiskonnal on võimalik tagada piisav majanduskasv ja piisav jõukus. ka sellest räägiti, sellest on kasu näiteks noorte töötuse probleemi lahendamisel. see annab tulevikus majanduse, majandusele positiivse väljavaate. kolmas element, millele tähelepanu juhiti, nimelt äh, toetus, siin on Euroopa institutsioonidel väga oluline roll, ka Euroopa Parlamendil ja tegelikult ka liikmesriikide parla-, parlamentidel, aga muidugi ka Euroopa Komisjonil ning välisteenistusel, kes teevad sel teemal koostööd. mõlemad äh, annavad nõu, see on osa sellest protsessist, juhivad tähelepanu sellele, mida on veel vaja ära teha, et vastata Euroopa Liidu ootustele aga samas tagavad, et on paiga, paigas ka meetmed selleks, et oleks võimalik eh, midagi ära teha. siin ma räägin tehnilisest abist, finantsabist ning selles kontekstis tõstatati küsimus eh, meie toetuse kohta kodanikuühiskonnale. kinnitan, mis puudutab neid jõupingutusi, mida Lääne-Balkani riigid teevad, mida meie omalt poolt toetame, kodanikuühiskond on siin võtmetähtsusega. seega ka see tugi, mida me kodanikuühiskonna organisatsioonidele pakume, on ja on ka tulevikus erilise tähtsusega. ning äh, viimane element, millele tähelepanu juhiksin, nimelt üks küsimus tõstatati ka seoses kui ma ei eksi, siis Prantsusmaa Rahvusassamblee esindaja juhtis sellele tähelepanu nimelt, äh, mis puudutab soovitusi Albaania ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi jaoks, vähemalt mina sain sellest küsimusest nii aru. millal sellised soovitused tulla võiksid? ma võin kinnitada, et komisjoni poole pealt jätkame meie selle protsessiga siis, kui me näeme, et need kriteeriumid, mille me oleme paika pannud, mida me soovime näha nendes riikides, me oleme raportites neid väga selgelt väljendanud, raportis detsembrist kaks tuhat viisteist ning hiljem samuti nendele kahele kõnealusele riigile, kui me näeme, et need kriteeriumid on paigas, siis tulevad komisjoni poolt ka soovitused. praegu me selleni ei ole veel jõudnud me soovime, et see tulevikus peatselt toim-, toimuks, et need kaks riiki teeksid veel seda, mida on vaja ära teha. sellega ma vist lõpetaksin, tänaksin teid veel, et andsite meile selle võimaluse täna arutada selle küsimuse üle, sellest on väga palju kasu. aitäh, härra Danielson! Nendest märkustest oli väga palju abi. loodame ka tulevikus teie toele. nüüd saab sõna proua Aikarst kui soovite omalt poolt lisada vastuseid mõnele küsimusele. suur tänu, proua esimees. suur tänu ka minu poolt selle arutelu korraldamise eest, saime väga hea sisendi, millega edasi töötada. kaks tähelepanekut, me teame, et meid ootab veel väga palju tööd ees, kõik institutsioonid ja osapooled peavad koostööd tegema, aga otseteid siin kahjuks ei ole, kõik sõltub äh, tulemustest. poliitiliselt me teame, et äh, seda tööd tuleb edasi teha äh, sidusalt ja jätkusuutlikult, järjepidevalt, eri, järjepidevust mainiti ka erinevates sõnavõttudes ja sellega tuleb jätkata samuti, loodan töötada ka edasi realistliku, ent positiivse narratiivi kallal Äh, tahame saata avalikus ruumis õige sõnumi läbi diplomaatiliste tööriistade, strateegiline kommunikatsioon on siin väga oluline, samuti on olulised äh, need sõnumid, mille me sinna piirkonda saadame, selleks, et oma eesmärke saavutada. me ei tegele siin uue maine loomisega, vaid reaalse olukorra muutmisega, mis on äh, Euroopa Liidu liikmesriikide huvides, nimelt et see protsess oleks võimalikult tõhus, aitäh! suur tänu, proua Aihorst, nüüd proua Keit Pentus-Rosimannus. suur tänu, proua esimees, saan teha väga lühidalt. meie oleme kaasanud kandidaatriike ka nõukogu erinevates formaatides, äh, hiljuti Tallinnas näiteks, detsembris kohtusid kandidaatriikide, on kandidaatriikide ministrid kutsutud äh, kohtumisele kus äh, osaleb ka volinik Haan. üldasjade nõukogu raames äh, kohtumine korraldatakse ning me näeme, et selline koostöö on väga hea formaat, milles edasi töötada ja see peaks jätkuma ka tulevikus. kordan taas, et need võimalused, mis praegu on avanenud ja seda on äh, korduvalt ka täna mainitud, need võimalused on olemas järgmisel aastal ja väga oluline on, Eh, kui me suudame ära kasutada neid võimalusi. omalt poolt oleme meie veendunud, et järgmine eesistumine, Bulgaaria eesistumine, mis jätkab pärast meid, et ka nemad on eh, tugevalt keskendunud Lääne-Balkani integratsiooni küsimustele. suur tänu tänase arutelu eest, aitäh! tänan! nüüd eh, jõuame kokkuvõtteni suur tänu teie tähelepanekute, kommentaaride eest, et te olete kõik pühendunud Lääne-Balkani integratsiooni edule. see puuduv osa Euroopa integratsiooniks on olu-, integratsioonist on oluline nii Euroopa Liidu enda jaoks kui ka Lääne-Balkani riikidele. nagu te teate, Lääne-Balkani riigid on teinud väga palju tööd, et jõuda sinna, kus nad on praegu. nüüd on äh, aeg äh, teha viimased pingutused, et jõuda ka finišijooneni. samas me peame silmas pidama, et äh, see on vaid üks äh, tulevastest finišijoontest. iga järgmine finiš on järjest suurem väljakutse, aga koostöö teeb need kõik teostatavaks. me peame parlamendina täitma oma eesmärke, tugevdama vabadust äh, õiglust, jõu-, jõust, jõukust, meie ühiskonnad on koos tugevamad, me peame kaitsma oma majanduslikke huvisid, aga edendama ka Euroopa väärtusi ja inimestevahelisi kontakte kontakte. meil on mitmeid väljakutseid, aga need saame lahendada dialoogi ja ühiste jõupingutuste kaudu. reisi- ja õppimisvõimalused, parem juhtimine, piirkondlik koostöö. Euroopa Liit toetab konkreetseid pikaajalisi hüvesid nende kuue Lääne-Balkani riigi jaoks. ärgem unustagem, et Euroopa Liidu liikmesus on tee rahumeelse, demokraatliku, avatud ning jõuka ühiskonna poole. ma soovin teid kõiki tänada teie sõnavõttude ja panuste eest sellesse arvamusede vahetusse ning jääme lootma teie edasisele koostööle. kena koduteed!